Right, good, good afternoon. tere kõigile. kõigepealt äh, alustame mõne formaalsusega, meil tuleb vastu võtta päevakorda. kellelgi ei ole midagi selle vastu, seega loeme päevakorra kinnitatuks. esimehe teadaanded, mul on mõned teadaanded. kõigepealt mõned teist juba on näinud, et reedel saatsin komisjoni nimel pressiteatise, mis puudutas nõukogu teadaandeid äh, selle meie rahulolematus selle üle, et toimub selline paralleelne dialoog kõrvuti majandusmeetmete pak-, juhtimise, majanduse juhtimise paketiga. teiseks äh, tahaksin teile öelda veel seda, et kohe pärast meie komisjoni kohtumist toimub veel üks kohtumine, mis on siis erinevusega kaasnevate ohtudega seotud ja transatlantilise reguleerimisega. ma pean juba ette vabandama, et härra Trichet ja mina peame täpselt kell neli minema ära teisele koosolekule aga nüüd läheme siis otse päevakorrapunkti kolm juurde. tegemist on avaliku kuulamisega härra Jean-Claude Trichet osalemisel, tema ei vaja tutvustamist, tegemist on süsteemsete riskide nõukogu esimehega, samuti niisiis, meil on siin Euroopa süsteemsete riskide nõukogu esimees ja esimest korda on ta siis meie ees just nimelt selles ametis me anname talle võimaluse teha lühikese sissejuhatuse, siis saate esitada teie küsimusi. selle formaadiga peaksite te juba hästi tuttavad olema. niisiis, härra Trichet, mul on väga hea meel tervitada teid siin teie uues ametis ja teil on sõna. suur tänu, suur tänu lugupeetud proua esineja, lugupeetud parlamendisaadikud, mul on väga hea meel esineda selle komisjoni ees täna Eh, esineda siin sünteemsete veskide nõukogu esimehena, nagu te just praegu ütlesite. ning nüüd on siis mul võimalus eh, selgitada Euroopa Parlamendile vastavalt süsteemsete riskide nõukogu põhikirja artiklile viis neli, kuidas ma siis kavatsen oma tööd korraldada. Euroopa Parlamenti peaks õnnitlema selle uue eh, järelevalvearhitektuuri loomise eest, et seda tehti väga kiiresti. õigusloomeline protsess oli kiire ja see reform näitab, et Euroopa suudab eh, täita oma ülesandeid. täna tahaksin ma teile selgitada, kuidas me eh, paneme aluse igapäevasele tööle meie eesmärgiks on tõhus töö, mõjukas töö, sellise töö tagamine, mida juba märtsikuus esimesel korralisel kohtumisel ähm, siis juba teha. ma tahaksin teile selgitada ka seda, et meie otsused on tehtud selleks, et see uus amet saaks õigeaegselt ja hästi töötama hakata. ma räägin ikkagi süsteemsete eh, riskide nõukogust. Eh, sellest räägin ma kõigepealt ja pärast räägin ma siis eh, makrotasandi usaldatavusnormitiivide järelevalvest ja me peame seda kõike tegema süsteemselt ma eh, rõhutaksin seda, et meie asutus avastati, asutati seitse nädalat tagasi, meie esimene eh, kohtumine oli eh, kaks nädalat tagasi, aga makrotasandi usaldatavuse järelevalve on niisugune uus poliitiline valdkond, et me peame selle kallal kõvasti tööd tegema. nüüd ma nimetaksin seda, kuidas kõik asjad toimusid. kuueteistkümnendal detsembril kahe tuhande kümnendal aastal võeti, eh, siis jõustus seadusandlus, mis puudutab Euroopa süsteemsete riskide nõukogu ja ehm, siis algas ka minu töö selle juhina. samal päeval eh, valiti härra Mervyn King, kes on siis Inglise Keskpanga president, minu ehm, asetäitjaks ja kahekümnendal jaanuaril kaks tuhat üksteist eh, eh, pidas eh, siis meie ameti üldkogu mm, esimese asutava koosoleku ja me põhiliselt tegelesime sellega, kuidas siis milline peaks olema vundament sellele mm, asutusele. ma selgitaksin teile, kuidas me siis töötame, kõigepealt meil on olemas juhtkomitee, kus on neliteist liiget, kaasa arvatud siis selle üldkogu neli liiget ja siis eh, kahekümnendal jaanuaril kaks tuhat üksteist eh, siis Marek Belka, kes on Poola mm, keskpangas, siis eh, Mario Draghi, kes on Itaalia keskpanga, Anastasios Orbanides, kes on Kreeka keskpangas ja Alex Weber, kes on Saksa keskpanga president, said kolmeks aastaks juhtkomitee liikmeks Eh, samal moel valiti siis ka härra eh, Stefan Ingves, kes on Rootsi keskpangast tehnilise nõuandekomisjoni etteotsa kolmeks aastaks ja mm, eh, siis üldkogu otsustas, milline on tehnilise nõuandekomisjoni mandaat ning nemad hakkavad andma abi eh, süsteemsete riskide ametile, eh, vaadates, millised on siis finantsstabiilsuse tingimused ja nad püüavad välja eh, tuua ka süsteemseid riske. ning ma arvan, et tehnilisel nõuandekomisjonil on oluline roll täita just makrotasandi usaldatavus poliitiliste instrumentide väljatöötamisel. antitsükliline pankade puhver on üks niisugune instrument ja e, Euroopa Komisjon just alutas avalikku konsultatsiooni sellel teemal. aga nüüd ma räägiksin teaduslik nõuandekomiteest. üldnõukogu e, otsustas et e, kuulutatakse välja välisekspertide mm, selline huvide teatamise mm, huvide teatamisest teatis ning eh, praegusel hetkel eh, selle eh, teatisega võib tutvuda meie veebilehel see on olemas kõikides eh, keeltes eh, ja see ilmub ka ametlikus teatajas ja kui nüüd ta on ilmunud ametlikus teatajas, siis algab ka ametlik valikuprotsess. me püüame siin leida endale juhtivaid eksperte ning seega me, sellega me täidame parlamendi tahet eh, teaduslik nõuandekomitee peaks töötama välja just nimelt metoodika, kuidas leida neid riske, kuidas mm, hinnata nende võimalikku eh, mõju siis, kui nad eh, tõepoolest reaalselt olemas on ning eh, siin peaks olema võimalik nende abil välja töötada tõhusad makro mm, usaldatavuspoliitika instrumendid ning eh, eh, mitmesugused strateegiad ja ka eh, operatiivtöö raamistik. kohtumisel pandi paika ka reeglid, protseduurireeglid Äh, süsteemsete riskide nõukogu tööks ning töötati välja äh, koosolekute kalender kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. Äh, nii et, et ja siis meie üldkogu kohtumised toimuvad märtsis, juunis, septembris, detsembris praegusel hetkel on meil kakskümmend eh, inimest eh, personalina tööl ning eh, nendel on väga erinevad professionaalsed taustad ning meil on olemas ka sekretäriaat, kes aitab meid oma ülesannete täitmisel ja eesmärkide saavutamisel nii palju siis oleme me praeguseks hetkeks ära teinud selleks, et meie süsteemsete riskide nõukogu hakkaks ähm, õigeaegselt ja korralikult tööle. aga nüüd siis mõned sõnad ka makrotasandi usaldatavusest Eh, meid on loodud süsteemsete riskide ametina, sõltumatu ametina Euroopa Liidus, kes peab tagama siis nagu öeldud makrotasandi usaldatavus järelevalve meie eh, koondame tähelepanu kõigepealt eh, süsteemsete riskide ärahoidmisele ja vähendamisele, mis ohustavad Euroopa stabiilsust, eh, finantssüsteemi stabiilsust. erilist tähelepanu pöördame me horisontaalsetele riskidele liikmesriikides mis võivad mõjutada negatiivselt reaalmajandust meie asutus annab välja maaspetsiifilisi, eh, maaspetsiifilisi mm, eh, süsteemsete riskide kohta mm, nõuandeid ning me vaatame ka, millised on negatiivsed välismõjud, need välismõjud, mis mõjutavad väljaspoolt Euroopa Liitu nüüd teiseks, nii nagu parlament on öelnud, on meil makrotasandi usaldatavuse üle väga laialdane järelevalve. see eh, puudutab eh, nii äh, finantsturge, pankasid, finantsvahendajaid äh,, siis tooteid ja infrastruktuuri äh,, kõiges selles osas, mis Euroopa Liidus võiks tekitada muret äh,. meie süsteemsete riskide nõukogu tootab käsikäes äh, liik-, oma liikmetega ning äh, äh, mikrotasandi äh, järelevalvajatega ja keskpankadega ning igatahes meie asutav koosolek jättis selles osas väga hea ja paljulubava mulje mis puudutab eh, nüüd meie mm, nõukogu, siis me eh, vaatame siin süsteemseid riske. Eh, Euroopa finantssüsteemis teeme seda igas kvartalis ning me vaatame, millised on pikaajalised strukturaalsed küsimused finantsstabiilsuse osas ja vaatame, kas nendest võib tekkida ka mingisugused tulevikuriskid me arutame seda olukorda eh, siis nõukogus eh, ja ehm, juhtkomisjoniga ning eh, siis me koostame aruande süsteemsete riskide kohta Euroopa Liidus, mis põhineb siis väga laialdase finantsstabiilsuse analüüsil. me kasutame mitmeid kvantitatiivseid ja kvalitatiivseid indikaatoreid ja analüütilisi vahendeid, eriti puudutab see finantsstabiilsuse indikaatoreid me mm, püüame kasutada eh, ka eh, stressitesti ja neid mudeleid, mis näitavad mõjude edasikandumist eh, ECB ja siis äh, Euroopa Liidu riikide keskpangad on ehitanud üles niisuguse võrgustiku, mida nimetatakse MARS, kes tegeleb siis äh, makrotasandi usaldatavus, äh, usaldatavuse järelevalve ja regulatsiooniga ja tegelevad siis makro mm, usaldatavuse uurimistööga. andeid, andmeid äh, äh, analüüsitakse, kasutatakse selleks ka äh, liikmesasutuste ähm, võimekust. E, Euroopa järelevalveasutused mängivad väga olulist rolli selleks, et korral koguda andmeid ja neid andmeid, siis ähm, ähm, analüüsitakse, sellele lisanduvad äh, andmed turult äh,, lisanduvad turu-uuringud ja nii edasi äh,. hõlmatud on ka eraosapooled. me plaanime äh, ka mõelda sellele, kuidas töötada välja soovitused ehm, konkreetseteks ehm, poliitilisteks nõuandeks, selleks on meil olemas siis, nagu ma ütlesin, meie tehniline ehm, nõuandekomisjon, me valmistame ette dokumentatsiooni, hõlmates kogu vajaliku teadmistepagasi ja teeme seda kõige tõhusamal moel Eh, sellepärast me hõlmame eh, tehnilist nõuandekomisjoni juba väga varuse, varases staadiumis kõikides ettevalmistustöödes. nii nagu otsustas eh, parlament ja nii nagu otsustas nõukogu, siis süsteemsete riskide nõukogu ähm, ei ole äh, sellist ähm, siduvat jõudu tema soo-, nendel nõuannetel, me peame lihtsalt suutma veenda eh, osapooli eh, selles osas, mida me oleme leidnud, me peame eh, suutma veenda Euroopa Parlamenti ning Euroopa Parlament saab meid selles osas väga tõhusalt aidata, eriti kui tegemist on niisuguste nõuannetega meie nõukogult, mis on suunatud avalikkusele. kui aga Eh, meie eh, nõuanded on konfidentsiaalsed, siis neid tuleb ka käsitleda konfidentsiaalsetena kõikides aruteludes ja eh, sellist konfidentsiaalset materjali me arutamegi vähemalt kaks korda aastas teie komisjoni esimehe ja mm, aseesimehega. mina isiklikult olen väga õnnelik selle üle, et teie kutsute, kutsute meid siia parlamenditi esinema, et me saaksime iga-aastaselt oma tööst aru anda ja et ka eh, pädevate komisjonide ees toimuvad kuulamised. ja me loodame, et ehm, me teeme väga tõhusat koostööd tulevatel ehm, kuudel ja ma tahaksin lõpetada sellega, et ma kinnitan teile, et me, Merin King, kes on siis minu esimene asetäitja ja Toomas Urteras, kes on minu eh, teine asetäitja ja mina ise eh, eh, püüame teha kõik, et seda eh, olulist missiooni, mida Euroopa Liit meile pannud on, hästi täita et me suudame välja tuua kõik olulised riskid, suudame nad kindlaks määrata, neid analüüsida ning eh, anda ka eh, hoiatusi nende eest ja ma tänan teid, et te mind kuulasite ja tänan teid toetuse eest suur aitäh ja nüüd läheme siis küsimuste ja vastuste vooru juurde. püüdke viiest minutist mitte üle minna ma ei tea, millegipärast me istume siin valepidi, nii et, et mina pean siis ka aega võtma. kõigepealt eh, Jean-Paul Cochesse Rahvaparteilt. aitäh. Eh, härra Trichet, ma tahaksin eh, kõigepealt öelda, et ma olen väga õnnelik nende arukate sammude üle, mida on astunud minu kolleegid, kes oli järelevalvepaketi küsimuses raportöörideks. Nad on hoolitsenud selle eest, et Euroopa Keskpanga president oleks ka Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimees. see on tõesti ära hoidnud igasugused institutsionaalsed probleemid, mis oleks Euroopa järelevalveasutusi nõrgendanud varasemal ajal me oleme juba siin Euroopa Parlamendis üritanud hoolitseda selle eest, et see pakett, mille me äh, järelevalveasutuste osas kokku paneme, on selline, mida tõesti ei saa enam laiali lammutada ja meil on väga hea meel, et mitte ainult äh, seda, mis nendes määrustes kirjas on, äh, sõnu, vaid ka nende määruste vaimu rakendatakse. eesistujamaa Ungari ja ka volinik on kinnitanud, et asi tõesti nii on. mina tahaksin teada, kuidas teie tulevikus näete ette oma suhteid kolme järelevalveasutusega, kelle tegevjuhid on nüüd ametisse määratud? jah, te võite vastata suur aitäh selle küsimuse eest. lubage minul õnnitleda neid Euroopa järelevalveasutuste juhte, kes just ametisse nimetati ma pean ütlema, et äh, tükk aega tagasi, kui meil, äh, meie asutus loodi, nende nimesid veel teada ei olnud, aga nüüd on need inimesed siis teada ja ma loodan, et äh, meil saab olema väga tihe koostöö nendega. me oleme juba osalenud nende asutuste ettevalmistamises, osalesime ka nende mm, asutamisüritusel ning mulle avaldas väga sügavat muljet see, et äh, sellised olulised dokumendid nagu näiteks meie oma kodukord, äh, dokumendid, mis peavad olema väga üksikasjalikud ja väga keerulised, said ette valmistatud väga heas töises õhkkonnas. seega ma tõesti ootan väga head koostööd süsteemsete riskide nõukogu ja nende kolme järelevalveasutuse vahel, mis puudutab siis info kogumist, infovahetust, meetmete vastuvõtmist ning vastastikku murede jagamist süsteemsete riskide teemal ja vaadata, kuida-, vaatame koos, kuidas erinevad sektorid toimivad ma tahaksin öelda veel seda, et esimesed kontaktid, mis meil on omavahel olnud, on näidanud, mil määral on oluline, et me tõesti suudaksime oma andmeid ja võrdlusi võrrelda. me peame tõesti lähtuma sellest süsteemsete riskide tõlgendusest, mille teie olete välja töötanud ja see oli tegelikult õige tõlgendus. kindlasti ma saan sellest koostööst järgmine kord, kui ma siia tulen, rohkem rääkida. aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel on härra Van Kokk. Merci, madame la présidente, monsieur le aitäh, härra Trichet Äh, igasugused äh, segadused äh, juhtimise tasandil kasvavad palju roh-, kiiremini kui SKT, see tekitab igasuguseid probleeme, näiteks kui me räägime varade turust, siis seal võib täheldada inflatsiooni, mis toob kaasa süsteemsed riskid, uute finantsmullide lõhkemise, kuidas saaks selliseid ohte vähendada, arvestades teie uut ametikohta. teiseks kui inflatsioon äh, jõuab nüüd reaalmajandusse, siis äh, toob see endaga, on see seotud ka toormaterjalide hinna plahvatusliku kasvuga, tööjõukulud kasvavad ning sellistes äh, tingimustes intressimäärade tõstmine Äh, ei oma mingit äh, mõju inflatsioonile, nii et, et härra Trichet, kas eelseisvatel kuudel, kui inflatsioon äh, jõuab reaalmajandusse, kas te kavatsete intressimäärasid tõsta ja riskite sellega, et majanduse habras taastumine satub jälle löögi alla? sellepärast, et meil on praegu Euroopas ainult rahanduspoliitika, mida me saame siin kasutada daamid ja härrad, mul on üks äh, probleem. see küsimus, mis mulle praegu esitati, puudutab tegelikult Euroopa Keskpanga presidenti. mina küll jah, olen selles ametis ja äh, võin seega ka sellele küsimusele vastata, aga äh, siin hetkel olen ma ikkagi Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu Äh, juhina ja mul on jäänud mulje, et need kaks rolli tuleb lahus hoida ja seda ma tahaksin ka ise teha, sest äh, need kaks organit äh, ei mõjuta teineteist üldse, meil on paigas ju olemas Maastrichti leping, meil on olemas ähm, need institutsioonid, mida teie olete loonud nii et, et ma tõesti oleks huvitatud sellest, et need kaks kuulamist omavahel ära ei segataks, nii et, et eh, mul on vaja siin juhtnööre. Äh, väga oluline on see, et me äh, rahateemalist äh, dialoogi ja kõike sellega kaasnevat ei segaks ära süsteemsete riskide nõukogu esimehe tööga ma palun, et te peaksite seda silmas. mina kartsin, et probleeme tekib rohkem minul ja saadikutel kui härra Trichet. härra Trichet, kas on minu, mingi osa sellest küsimusest, mida te võiksite vastata kui süsteemsete riskide nõukogu äh, juht? ma võin lihtsalt öelda eh, eh, seda, mida ma juba ütlesin rahamasti kohta, tegemist on arvudega M3, nagu te teate, mida me kõik väga tihe, tähelepanelikult jälgime ja mida jälgivad ka kõik teised asjaolalised, ähm, aga ma tahaksin öelda, et see mass tõesti kasvab aeglasemalt kui SKT, nii et, et mulle tundub, et teie ilmselt äh, jälgite mingeid teisi näitajaid kui need M3 omad, mida meie jälgime. aitäh ja järgmine küsimus ALDE fraktsiooni nimel Silvi Kularilt, kes oli ka raportöör süsteemsete riskide nõukogu teemal. aitäh äh, tere tulemast, härra Trichet! meil on väga hea meel selle üle, et me suutsime töötada ühiselt äh, koos variraportööridega, paljud äh, neist on täna siin. Te kõnelesite siin äh, teaduslikust nõuandekomiteest. see on üks uuendus, mille meie siin Euroopa Parlamendis sisse viime ja meie osutame sellele väga suurt tähtsust me tahaksime, et teid tõesti ümbritseksid maailmatasemel eksperdid. me sooviksime, et tõesti kasutataks võimalikult multidistsiplinaarset lähenemist probleemile. igatahes nüüd, nüüd on mul on ka üks täpsem küsimus, mis hakkab toimuma pangandussektoris? kuidas te süsteemsete riskide vaatevinklist kavatsete teha koostööd Euroopa Pangandusjärelevalve Ametiga, eh, kuidas on lood nende pankade stressitestidega, mida, mida te kavatsete selles vallas ette võtta, aitäh! suur aitäh! nagu ma just ütlesin, tuleb meil juhinduda teie otsustest Äh, sellest, mis nendes otsustes on öeldud teadusliku nõuandekomitee kohta, aga loomulikult peame me juhinduma ka nende dokumentide vaimust. menetlusi praegu äh, pannakse paika, meil on olemas kokkulepe nende menetluste käivitamiseks, selle kokkuleppe me saavutasime juba oma esimesel kohtumisel. kui te soovite, siis ma annan aru selle kohta, äh, kuhu menetlusega praegu ollakse jõutud mis puudutab meie suhteid ähm, Euroopa Pangandusjärelevalve Ametiga, siis äh, need esialgsed kontaktid, mis meil äh, selle institutsiooni äh, ametisse vannutamise kohtumisel toimusid, olid üsnagi huvitavad. Ähm, pangandusameti eelkäija oli seal samuti esindatud. me kuulsime ülevaadet sellest, kuidas Nad on teinud tööd stressitestide osas. nagu ma juba ütlesin, meie teaduslik nõuandekomitee tegeleb samuti selle küsimusega, sest tegu on tõepoolest väga olulise küsimusega mina usun, et koostöö erinevate institutsioonide vahel on oluline ning äh, siiamaani on see koostöö toimunud väga heas atmosfääris, kõik pooled on seda soosinud. see on tõesti väga tore ja tegemist on tööga, mis äh, ei ole veel lõpule jõudnud. aitäh. ja nüüd ECR äh, fraktsiooni nimel härra Epping. aitäh härra Trichet, mõned Euroopa riikide juhid tegid hiljuti ettepaneku teha väga sõsiseid kärpeid ja panna investorid ka kahjumeid kandma, mitte nõudma, et ainult maksumaksjad kahjumite eest äh, kahju kannaksid Öeldakse, et sellised meetmed võivad mõjutada finantsinstitutsioone, mis on niigi raskes olukorras, see võib tekitada süsteemseid riske. selline kahjude kellegi õlgadele, õlgadele panemine tähendab seda, kui, sõltub sellest, kui laiad õlad teil on. kui õlad on kitsad ja sinna pannakse pall, suur koorem, siis te seda kanda ei suuda Äh, härra Trichet, kuna te olete ka Euroopa Keskpanga president, kuigi ma mõistan, ei ole mul lubatud sellele viidata. igatahes Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu juhina, äh, kuidas teie nendesse meetmetesse suhtute? kas teil on ühtne seisukoht äh, mõlemal ametikohal või on teil mõle, oma ametikohtadel erinev seisukoht nende meetmete suhtes, aitäh! niisiis, äh, vastavalt teie kriteeriumitele ma ise ei peaks väga suurt muret tundma, sest mul on suhteliselt laiad õlad. aga meil on olemas programmid, Kreekas näiteks, need programmid on heaks kiidetud rahvusvahelise üldsuse poolt, samuti Rahvusvahelise Valuutafondi juhatuse poolt samuti on need heaks kiitnud Euroopa institutsioonid ja ka valitsused eh, sel määral, kuivõrd nad on otsustanud neid kohanemisprogramme rahastada. sõnum on väga lihtne, rakendage seda programmi nii, nagu seda on kogu maailmas tehtud paljudes, eh, paljudel juhtudel. see on see sõnum mille me oleme edastanud Kreeka valitsusele, samuti oleme edastanud sellise sõnu, sõnumi Iirimaa valitsusele, meil oli programm, mille rahvusvaheline üldsus heaks kiitis, samuti kiitsid selle heaks Euroopa institutsioonid ning selle kiitis heaks ka siis nagu ma, kõik ametkonnad kiitsid selle heaks, seega programmi tuleb hakata rakendama see aitab taastada usaldusväärsust, loomulikult alati läheb selleks aega, tuleb tõestada, et seda programmi tõesti veenvalt rakendatakse kvartalist kvartalisse. me ise eh, ühiselt siis komisjoniga ka kontrollime eh, seda, kuidas neid programme ellu viiakse. veel üks märkus kaasaegsed turud ko-, see koosnevad pikaajalistest ja lühiajalistest investeeringutest. lühiajalised investeerijad, erasektori investeerijad kaotavad raha siis, kui rakendatakse seda meetodit, mida te mainisite. Need investorid, kes pikemaks ajaks investeerivad, teenivad raha. nii et, et see on üks asi, mida tuleb samuti silmas pidada, kui me mõtleme selle teema üle. aga sõnum on selline, et meie rakendame programmi. aitäh! roheliste nimel Pascal Canfin. suur tänu roheliste nimel, tervitan teid siin meil on väga hea meel, et Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu loodi, eriti sellepärast, et tegemist on ainsa institutsiooniga Euroopa Liidu tasandil, mille vastutusalas on ka erasektori laenukoorma jälgimine, jah. väga tähtis on meie jaoks stabiilsuspakt äh, ja viimane kriis, mil sellest äh, faktist kinni ei peetud. suur osa võlakoormast ähm, on just erasektoris, äh, seda ka Iirimaal ja Hispaanias, kuid mitte ainult nendes riikides. nii et ähm, meie tahaksin teada, kuidas teie kavatsete järelevalvet teostada nende laenude üle Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu esimehena on teil võimalik kinnisvaramulle vältida, teha ennetavat tööd, näiteks intressimäärasid tõsteid. kas härra Trichet ka ütleb midagi nende intressimäärade kohta süsteemsete riskide nõukogu esimehena, sest äh, Keskpanga juhina te seda ju teete. milliseid meetmeid teie pakute äh, välja, teil ju oma sissejuhatuses rääkisite makromajanduslikest äh, meetmetest, kuid te ei nimetanud mitte ühtegi meedet nimepidi nii et äh, kas te oskate midagi öelda tulevaste meetmete kohta, äkki kommenteeriksite ka natukene minevikku, mida teil oleks olnud võimalik teha süsteemsete riskide nõukogu esimehena selleks, et neid äh, mulle vältida? suur tänu, ütleb härra Trichet. selleks, et ähm, asjad päris selgeks teha. Maastrichti leping nõuab Euroopa Keskpangalt et ta tagaks äh, hinna, hindade stabiilsuse. seega see on meie, üks meie tähtsamaid ülesandeid ja hindade stabiilsust ei tohi küsimuse alla saata. meie doktriin on väga-väga lihtne. meil on äh, juhtint-, intressi mõõtmiseks standardmeetod, me paneme selle paika selleks, et tagada hindade stabiilsus keskpikaajalises perspektiivis. Euroopa Keskpanga juhina on mul otse loomulikult võimalus ja ka hea meel öelda, et äh, viimase kaheteistkümne aasta jooksul on Euroopa Keskpanga poliitika kaudu olnud võimalik hindade stabiilsust äh, tegelikult tagada, sellepärast et äh, inflatsioon oli üks koma kaheksa kuni kaks protsenti ja see vastab meie hindade stabiilsuse definitsioonile. ma arvan, et me võime ka öelda, et Maastrichti lepingu ratifitseerisid ähm, kindla käega kõik Euroopa Liidu liikmesriigid ja selle lepinguga on võimalik tagada majanduskasv Euroopa Liidus. majanduskasv sõltub väga palju ka sellest, kas on olemas tingimused jätkusuutlikuks arenguks, hindade stabiilsuseks ja finantsmaailma toimimiseks tegemist on väga tähtsate tingimustega jah, otse loomulikult äh, tuleb äh, eelarvepoliitikat kujundada nutikalt, meil tuleb äh, läbi viia reforme, ka struktuurireforme ja meil tuleb tagada ka makromajanduslik järelevalve selleks, et tagada stabiilsust ja majanduskasvu. tegemist on hädavajalike tingimustega, aga neist üksi ei piisa. siis äh, rahapoliitika ja süsteemiriskid. mis nüüd otseselt seda küsimust puudutab, te ütlesite, et me oleme praegu alguses, meil on terve rida meetmeid, mis on paika pandud äh, makromajanduslikul tasandil järelevalve teostamiseks selleks, et äh, vältida süsteemi riske. väga paljusid meetmeid kontrollivad, kontrollib praegu meie nõuandev komisjon. jah, äh, mullide tekkimine on täiesti normaalne äh, ja tegelikult ju üleilmsel tasandil mõõti ka antitsükliliste puhvrite loomise peale selleks, et äh, leida meetmeid, millega paisata turgudele laene ka niinimetatud ohtlikel aegadel, aegadel, kus äh, süsteemid kokku kukuvad. Te teate ju, et äh, me viime läbi sügavapõhjalisi analüüse, me soovime tõesti kõik kompetentsed isikud tuua ühise laua taha selleks, et teha soovitusi ja ka hoiatusi kuid me ei soovi üksi otsustada, me ei taha seda teha. meie nõukogu on moraalse institutsioonina kohe kindlasti väga tähtis. suur tänu! ma mäletan, et kui me süsteemsete riskide nõukogu lõime, siis me rääkisime huvide konfliktist äh, Euroopa Keskpanga ja Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu juhtide vahel ja nüüd äh, tahaksin teie käest võib-olla, mul on kiusatus küsida, et kas teie ka näete seda huvide konflikti, aga meil on ette nähtud eraldi kuulamine, nii et ärge üritage olla siin liiga nutikad ja olukorda ebamugavaks muuta. siin on väga palju inimesi, kes on soovinud veel sõna saada, aga meil ei ole siin vaba mikrofoni aega, sellepärast et meil on äh, kõigest äh, kolm või neli viieminutilist vooru jäänud ja järgmisena äh, Berk Burkhard Palts Rahvapartei nimel. suur tänu, proua esimees, mul on väga lühikene küsimus. siin räägiti juba kärbetest. on ju tõesti nii, et äh, praeguste kurssidega äh, tehakse ettepanekud, et ka puudutatud riigid ostaksid tagasi oma võlakirju Kreeka ja Iirimaa näiteks võiksid juba laenata raha selleks, et riigivõlgu tagasi osta. ma eeldan, et te ei soovi neid kuulujutte kommenteerida, kuid äh, sellised arengud tõstavad, tõstatavad siiski küsimuse, mis mind väga huvitab kuidas Euroopa süsteemsete riskide nõukogu ja Euroopa Komisjoni pang, Euroopa Keskpank teevad koostööd Klaus Riglingiga äh, ja millised on teie plaanid äh, süsteemsete riskide nõukogu tulevaseks tööks? Thank you very much indeed uh,. It... suur tänu. tegemist on lahtise küsimusega, on täiesti selge, et euro ala kui terviku stabiilsus on äh, väga tähtis äh, kõigi kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. ärge unustage ära, et süsteemsete riskide nõukogu on keskendunud kahekümne seitsmesele, kahekümne seitsmele liikmesriigile ja nagu öeldud, et me ei tea päris täpselt, mis on süsteemne, siis kahekümne seitsme jaoks see võib tulla ühest riigist, see võib tulla mitmest riigist. nii et tegemist on kohe kindlasti ühe küsimusega, millega peame tegelema. süsteemsete riskide nõukogu raamistikus ma eeldan, et äh, mida, mida stabiilsemad on äh, äh, erinevad lülid, seda parem on olukord kogu Euroopa Liidu jaoks, kahekümne seitsme liikmesriigi jaoks. ja ma ei näe vajadust siin mingit Äh, lepitust äh, pidada, aga jah, selle küsimusega peame me tegelema. suur tänu ja nüüd järgmisena Elisa Ferreira sotsiaaldemokraatide nimel, palun. suur tänu. kõigepealt äh, palju õnne teie tulevases töös ja mul on küsimus, mis puudutab neid tagatiskärpeid siin räägitakse üksikute riikide pankrotist või võlgade ümbertõstmisest. suurpankade ja finantsinstitutsioonide kriisist Euroopa Liidus pole me veel ju tegelikult välja tulnud. kas te arvate, et piiriüleste suurte pankade käitumine Äh, ei peaks olema otsustavam, kas meie ei peaks olema karmikäelisemad ja kuidas süsteemsete riskide nõukogu kavatseb selle küsimusega tegeleda? kas meil on äh, ette nähtud ka Euroopa pankade äh, päästmisfond? ja siis uus ettepanek, ettepanek majandusjuhtimine kas siin räägitakse järelevalveriskidest, kas te näete mingit koostööd ette Euroopa Komisjoniga selleks, et tasakaalunihkeid äh, välistada? ja mis puudutab äh, palkade kohandamist vastavalt oludele, kas me siin saame ka teha mingeid soovitusi vastavalt riikide võlgadele või mitte? Thank you very much indeed suur aitäh! esimese küsimuse kohta, mis puudutas äh, seda, et investorid peaksid hakkama ka kahjusid kandma, siis ma ütlesin äh, juba, et meil on olemas plaanid ja need plaanid tuleb ellu rakendada äh, nii hästi kui võimalik. nii, nagu seda on tehtud kõikjal maailmas minu arvates on väga oluline, et me asju segi ei ajaks. Need plaanid on heaks kiidetud, need tuleb ellu rakendada ning ma loodan, et rahvusvahelise üldsuse hüpoteesid viivad selleni, et need institutsioonid suudavad äh, hakata käituma veenvalt pärast oma suhteliselt vastutustundetut käitumist. nüüd, mis puudutab teiste valitsemis- ja juhtimispaketti, siis mina ütleksin, et äh, Euroopa Keskpank, vabandust, süsteemsete riskide nõukogu sellega ei tegelenud, võib-olla on äh, arukas öelda, et kui kahekümne seitsme riigi majanduse ükskõik millise komponendi juhtimine paraneb, siis see on kahekümne seitsme liikmesriigi süsteemse stabiilsuse seisukohalt hea. Te ise näete ka, kuidas asjad on, teil tuleb äh, dialoogis nõukoguga, valitsustega langetada väga oluline otsus, ma tahaksin öelda, et loodan, et parlament ja iseäranis teie komisjon näitab üles väga tugevat tahet nõuda äh, head ja korralikku juhtimist, sellepärast et äh, tihtipeale paljud probleemid on tingitud just nimelt ebapiisavast juhtimisest, see on üks õppetund, mida me minevikust kindlasti saame õppida. aga nagu te teate, asjad on äh, töös ja teie ise teate minust paremini, mis on juba ära tehtud. viimases küsimuses Äh, tegelikult ma seda küsimust juba käsitlesin oma esimeses vastuses. Äh, ma käsitleksin seda pankrotiminekuks liiga suur mõistet. Äh, see on küsimus, mis puudutab pankasid ja muid finantsinstitutsioone. ma tahaksin öelda, et me peame globaalsel tasandil arutelusid, mitte ainult pidades silmas siis praegust hetke, vaid ka uut alalist süsteemi mis äh, sünnib siis, äh, kui me oleme äh, usaldatavusnormide järelevalve maailma tasandil paika pannud, meil on baasel kolm, rakendame uusi reegleid. siis tuleb vastata ka küsimusele, mida teha nende institutsioonidega, mis on süsteemselt üksteist mõjutavad see ei ole selline küsimus, kus, millele USA saaks vastata üksinda või meie siin Euroopas saame üksinda vastata sellepärast et eh, me sisuliselt loome piiriüleseid institutsioone, millel, milledest paljudel on globaalne ulatus ning neil peaksid olema enam-vähem samad reeglid. tegemist on niisiis käimasoleva tööga, tööga, mida ei ole kerge teha, aga täiesti selge on see, et me ei tohi uuesti sattuda sellisesse dramaatilisse olukorda, kus me olime pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist aga me peame selgelt välja ütlema ka selle, et tuleb vältida ja kui see ei ole võimalik, siis tuleb neid äh, raskustesse sattunud suuri institutsioone kaitsta selleks, et mitte kogu süsteem ohtu ei satuks aitäh! aitäh ja nüüd ALDE nimel jällegi Wolf Klints. hea president. jah, ma istun siin, härra president. härra president, te olete ikka veel ametis ja kohe kindlasti läheb paar kuud aega, enne kui te saate esimesi kindlaid äh, avaldusi teha. märtsis teie ametiaeg lõpeb ja kas te arvate, et saate veel enne märtsikuud äh, teha vihjeid, konkreetseid vihjeid äh, süsteemsete riskide kohta? näiteks Saksamaa liidupangad, neil on kohe kindlasti veel äh, saladusi, mida me ei tea veel paar aastat tagasi oli meil siin kolleege, kes ütlesid, et Iirimaal on kinnisvaramull tekkimas, aga järelevalvedialoogidest ei öelnud nende kohta mitte midagi. mis annab teile nüüd kindluse, et süsteemsete riskide nõukogu esimehena olete te võimelised ka tõesti neid riske õigel ajal nägema ja midagi ka õigeaegselt ette võtma? Well, I certainly jah kui toimuvad esimesed arutelud süsteemsete riskide nõukogus sees, siis me kindlasti loodame ka teile neist aru anda. ma olen kindel, et me peame pidama ühendust teiega, proua esinaine, aga kindlasti me teeme juba tööd, meil oli juba asutamiskoosolek ja niipea kui ja juba on plaanis ka siis järgmised ko kohtumised ja nagu te näete, ähm, meil on veel siis kolm sellist kohtumist, enne kui ma lahkun Keskpanga amet, äh, presidendi ametikohalt. mis puudutab nüüd äh, seda küsimust, Äh, varasematel kuulamistel minu käest küsiti, äh, milline on rahanduspoliitika, nagu te teate, kui me peaksime korrigeerima oma majanduspoliitikat, äh, Äh, arvestamata siis äh, mitte kogu Euroopa Liidu rahvast, vaid näiteks äh, Saksamaad või Iirimaad eraldi, siis me ei oleks saavutanud hindade stabiilsust. seega me pidime oma rahanduspoliitikat korrigeerima, arvestades et meil on väga kiiresti toimiv ühisturg ning nendes riikides kus äh, neid mulle ära kasutati, seal oli usaldatavusnormatiivide täitmine kaalul. samuti maksupoliitika ja eelarvepoliitika. kuigi äh, tollal võis tunduda, et need poliitikad olid kooskõlas Maastrichti lepingu nõudmistega, aga üks kriisi õppetunde on see, et tuleb minna kaugemale selleks, et paremini mõista, mis probleemid on tõesti strukturaalsed. kui äh, majandus on tõusuteel, siis on väga äh, lihtne Maastrichti kriteeriumeid täita, kui ei, siis mitte. ma arvan, et mõlemas suunas äh, kõik teised poliitikad, eelkõige siis ähm, maksupoliitika, eelarvepoliitika, tuleb meil veel teha väga palju tööd ja mis puudutab äh, makromajanduse osa, mis puudutab usaldatavusnormide täitmist, siis siin on meil tõesti vaja veel väga palju ära teha aitäh, meil on nüüd veel natuke, meil on nüüd tekkinud probleemid ajaga, sellepärast et sekretäriaat on olnud väga optimistlik selles suhtes, kui paljudele küsimustele me äh, suudame vastata, nii et, et ma annan kõigile kolmele veel sõna, Astrid, Antolin ja Jo Lainen kui äh, palun äh, tehke nii, et need küsimused oleksid võimalikult lühikesed, et härra Trichet saaks neile kõigile ka vastata. proua Luling. aitäh. härra Trichet Eh, erinevalt eh, Silvi Kulaarist ma tean, et te olete nii-öelda kahel ametikohal mina tahaksin teada, kas eh, riigivõlakriis, millega teil tuleb igapäevaselt tegeleda Euroopa Keskpanga juhina, kas see on ka üks asi, mis teile muret teeb? bon,. hästi. mina tahaksin teada, kas süsteemsete riskide nõukogu esimehena on riigi võlakriis üks asi, mis teile muret teeb? ma arvan, et see peaks olema. kas te suhtute öö, äh, oma teisel ametikohal sellesse küsimusse pisut teistmoodi. võib-olla võiksite kõnelda ka erasektori võlast kogu Euroopas. kriisist saadik, äh, kas asjad on hullemaks läinud või on asjad paranenud tänu Euroopa pangandussüsteemi stabiliseerumisele, aitäh! Antonin. suur tänu. kõigepealt tahaksin ma teid õnnitleda, härra Trichet, selle eest, et te siia tulite. ma tahaksin soovida teile kõike kõige paremat teie uues ametis. aga ma paluksin ka, et te oleksite järjepidev aga praegusel hetkel te tegelete ka uue institutsionaalse dimensiooniga, seal on omad ambitsioonid ning ma tahan teada, kas on kõike seda võimalik saavutada, kas te suudate, ehm, kas te suudate töötada ambitsioonikalt süsteemsete riskide osas, kas te suudate tagada suuremat läbipaistvust? sest tegemist on äärmiselt oluliste teemadega, see puudutab majanduse taastamist. ja minu ainus küsimus on siis selline ma, küsimus oli liiga kiire, tõlk ei suutnud tõlkida. Werner jah, härra president, palju õnne võidetud lahingute puhul. viimastel aastatel olite te keskpanga juht ja võitlesite just euroala stabiilsuse tagamise eest. nüüd sellel uuel ametikohal kohe kindlasti ka turgude jälgimine ja järelevalve ja stabiliseerimine hakkab mängima järjest suuremat rolli. mul on lühikene küsimus, meil on kaks määrust, äh, mis puudutavad lühikeseks müümist tuletusinstrumente ja krediidiriski vahetustehinguid. tahaksin teada, kas nüüd standardite lävendit paikapanemisel hakkate te hindama selles uues nõukogus ka riske? Antolin uh,, Antolin, sa rääkisid nii kiiresti, et äh, sinu kõnet ei tõlgitud, vähemalt äh, küsimuse lõpuni, et kas sa võiksid seda korrata? lihtsalt küsimust. jah. küsimus puudutas kordatav, korduvust või tähendab kiirust, kas te suudete, kas te suudate kiiresti töötada välja soovitusi, millal tulevad esimesed soovitused? suur tänu ma vastan siis kõigile kolmele kõnelejale. probleemid, mis tulevad riigi võlgadest. loomulikult see on üks element, millel on süsteemne iseloom ja on täiesti selge, et see on teema, mis on äärmiselt oluline mõnede Euroopa riikide tasemel. see on üks teema, mis puudutab üldse arenenud majandust. me näeme seda üldse arenenud majandustes, et niisugune eh, teema kerkib üles, me tegeleme selle teemaga väga hoolikalt. see teema on avatud ja kahtlemata sellest me mööda ei vaata mis puudutab erasektori võlga, siis Euroopas oleme me näinud seda, et tegemist on niisuguse nähtusega, mis puudutab finantsvõimendust, meie puhul on see probleem natukene vähem tõsine, kui see on äh, Ameerika Ühendriikides aga siiski võlatase, viimased andmed näitavad, et olukord on stabiliseerunud Euroopas. ma räägin siin praegu eh, eh, mitte finantssektorist, tegemist on eh, tulemusega miinus null koma kaks protsenti, nii palju on muutunud siis erasektori võlgnevus muudes osades on äh, võlgnevus suurenenud, aga just erasektori osas on näha äh, stabiliseerumist. aga vaja on korralikku analüüsi. analüüs peab olema kiire. ning äh, siis ma olen nõus sellega, mida ütles siin üks parlamendiliige üldises plaanis. keskpangad kes istuvad äh, äh, ümber laua nii äh, Euroopas kui terves maailmas. Nad peavad langetama otsuseid väga kiiresti. otsused peavad olema mittestandardsed, neid tuleb teha kiiresti ja kui niimoodi oleks tehtud ja kui niimoodi tehakse, siis eh, rahanduspoliitikas oleks suur äh, torm toimunud. mina olen nõus sellega, mida siin praegu öeldi, et kõigepealt on vaja äh, viia läbi korralik analüüs, õigeaegne analüüs äh, praegusel hetkel süsteemsete riskide eh, eh, nõukogu toob eh, ühe laua taha väga erinevaid kogemusi, väga erinevaid teadmisi, sest et inimesed pärinevad erinevatest asutustest. me töötame meeskonnana, sest teie tahtsite meeskonda, te tahtsite meeskonda mis oleks võimeline langetama otsuseid ja langetama laiapõhjalisi otsuseid, tarku otsuseid. Äh, tarku otsuseid võib muidugi teha ka kiiresti. aga praegusel hetkel ei ole me veel äh, langetanud otsust mingi äh, kaasaegse peene instrumendi kohta mis eh, käsitleks eh, krediidiriski vahetustehninguid, eh, lühida, lühikeseks müümist ja nii edasi, aga me kavatseme seda käsitleda meeskonnana. praegusel hetkel ei oska ma teile öelda mitte midagi läbiväärtuste kohta. aga me teame, et on olemas niisugune suru, turudimensioon, mis on suurenenud eh, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme korda. ja see tegelikult nõuab, et me sellest väga täpselt aru saaksime. aga võib-olla räägiksime sellel teemal uuesti järgmine kord. suur tänu teile. Um, suur tänu. on äh, mõned fraktsioonid, kes De Hondi põhimõtte järgi ei saagi üldse küsimusi ehitada, esitada, sellest on muidugi kahju. suur tänu, härra Trichet. Äh, nüüd vabandust, et me teid natukene, teie aega üle kulutasime, äh, aga suur tänu teile selle esimese kohtumise eest teiega kui süsteemsete riskide nõukogu esimehena ja nüüd ma pean ka ära minema, kahjuks me läheme koos härra Trichet'ga eh, esimeste konverentsile. Oui. Sei nicht neidisch, sei ära ole kade midagi, see on vanusega seotud, et mina siin istun, see on vana, vanaduse privileeg istuda siin ja seda koosolekut juhatada. meil on terve rida aseesimehi, aga mitte kedagi pole kohal ja seepärast sain mina juhtimise üle ja härra Šuntis soovib protseduurilise küsimuse esitada. jah, suur tänu, proua esimees proua esimees, kas ma võin valdkonna komisjonis tõstatada järgmise küsimuse? ma olin palunud sõna saada selleks, et äh, kuue fraktsioon saaks menetluse kohta küsimuse esitada. Äh, terve rida fraktsioone sai esitada kaks-kolm küsimust härra Trichele, ainult kuue fraktsioon mitte ja seda selgitati järgmiselt. Öeldi, et äh, me ei olevat kõnelejaid eelnevalt ette teatanud ja siis ütles veel proua esimees, et see olevat tonti süsteemi viga mis oli siis nüüd tegelik põhjus, miks me sõna ei saanud, kas sellepärast, et te ei olnud meie registreeritud kõnelejate nimesid teada saanud või sellepärast, et te kasutasite tonti süsteemi? ja kuidas sai olla asi nii, et ainult üks fraktsioon jäeti küsimise õigusest ilma? minu jaoks on tegemist väga tähtise küsimusega, mõeldes demokraatlikele menetlustele, tahaksin saada teilt vastust. jah, kallis kolleeg me kohe kindlasti mõtleme pikalt selle probleemi üle järele ja anname siis teile ka vastuse. seda siis äh, järgmisel korral. härra Langen, jah, kolleegi küsimus on täiesti õige, aga mul on veel ka teine küsimus ei, jah, kas tegemist on siin Ühendkuningriigi ajaga, sellepärast et meie esimees on Ühendkuningriigi, Ühendkuningriigist või miks on kell praegu kümme minutit kolm läbi? jah, me kontrollime, miks me praegusel hetkel siin Ühendkuningriigi aja järgi töötame, mitte Brüsseli aja järgi. nii, ja läheme nüüd päevakorrapunkti number neli juurde mulle on siin ingliskeelne päevakava antud, äh, mis puudutab siis majanduskasvu ja ettevõtete ühisturgu ja kõigepealt FEIO raportöörina ja siis saavad sõna variraportöörid äh, Goulart, Confin ja Epping. kas kuuel ei ole variraportööri, kui ei ole, siis ta sõna ka ei saa. jah, aitäh. aitäh, proua esimees, mina tahaksin kasutada võimalust äh, ja rääkida oma emakeelt. jah, sellepärast, et meil Portugalis on ka Ühendkuningriigiga sama kellaaeg ja seepärast on väga tore mul siin nii-öelda koduväljakul palli väravasse lüüa. härra Margaio peaks ka äkki oma soovitust esitlema Euroopa kodanike ühisturu kohta. oi, vabandust, teda ei ole ka kohal, nii et äh, ma kavatsen ka tema nimel äh, sõna võtta. kõigepealt tahaksin tänada sekretäriaadist kolleege, eriti Jennifer Longi abi eest ja kogu selle abi eest ähm, soovituse koostamisel. mõlemal soovitusel on ühised eesmärgid, me soovime rääkida ühisturust äh, kõikides erinevates aspektides. on ju terve rida erinevaid nüansse, millega tuleb arvestada. siin on tegemist ainult äh, arvamusega, aga me peame mõtlema ka sellele, et siin on poliitiliselt väga tähtsaid küsimusi, mida tuleb tõstatada, nagu näiteks maksuküsimused ja ka eurovõlakirjad, ka selle kohta muudatusettepanekuid, siis Demonti raport ja ma tahaksin eriti esile tõsta seda, ka härra Margaio nimel et meil on tõesti vaja saada võimalikult hea kompromiss, mida kõik toetavad. me teame, et arvamused nendes küsimustes on väga erinevad, aga tahaksin kolleegidele öelda, et tegemist on ju tõesti ainult äh, meie komisjoni arvamusega, majanduskomisjoni arvamusega ja me tõesti üritasime võimalikult head kompromissi välja töötada. ma olen tõesti avatud kõikide kolleegide arvamustele. kahjuks siiamaani ei olnud võimalik ähm, äh, praegu kõikidega otseühendusse astuda, seda sellepärast, et meie päevakavad olid nii erinevad aga tahaksin viidata sellele, et äh, selles arvamuses on potentsiaali kompromissile jõuda. kui me siin erinevaid äh, arvamusi kokku paneme ja ka siseturukomisjonile esitame arvamuse, mis esindab meie kõikimise arvamust, siis on meil ka võimalik äh, majandus- ja äh, rahakomisjoni arvamust selgemalt välja tuua. ma tõesti olen valmis ära kuulama teie arvamusi ja annan need siis edasi kolleeg Mark Aiole, sest me oleme tõesti ühel arvamusel nendes küsimustes. suur tänu, härra raportöör! Te nüüd rääkisite mõlemast küsimusest samal ajal ja seetõttu on mul nüüd pisikene probleem variraportööridega, sest need on need samad Roheliste ja ECR fraktsioonis, aga mitte sotsiaaldemokraatidel. nii et kõigepealt annaksin siis sõna Liam äh, Van Gogile. et ja härra Garcia Marcaia puhul on siis härra Kutas, kes saab sõna. nii et Äh, kõigepealt härra Mangan ja siis ülejäänud ja siis proua Kular ka. suur tänu, kallis Astrid. kõigepealt tahan tänada härra Feiot, sest ta tegi oma töö väga kiiresti ära ja juba eelmisel nädalal esitas meile kompromissettepanekud otse loomulikult äh, on tegemist väga raske ülesandega ja ta tõesti üritas võimalikult palju ära teha, kuid ikkagi tuleb meil veel teha jõupingutusi selleks, et jõuda kokkuleppele, kokkuleppele, millega kõik osapooled oleksid nõus. üheks äh, kõige põletavamaks küsimuseks on siin äh, fiskaalsus, eelarvepoliitika jah, otse loomulikult me peame tõesti ettevõtete elu turul lihtsamaks tegema, kuid konku-, konkurentsi puudused tulenevad sellest, et äh, maksustamine on erinev erinevates liikmesriikides. nii et äh, punkt kakskümmend kuus on nüüd selline, kus parlament ja komisjon peaksid võimalikult kiiresti esitama õigusloomelise projekti äh, ühiseks äh, maksubaasiks ettevõtetele, see on väga tähtis konkurentsi tagamiseks siis muudatusettepanek kakskümmend üheksa Silvi Kulaarilt on väga tähtis, see puudutab eurovõlakirju. eriti tähtis on see praegusel hetkel, kriisi ajal, selleks, et äh, vältida spekuleeringuid turgudel. kõik teavad seda probleemi, kuid eurovõlakirjad võivad endaga äh, ka, euro, eurovõlakirjadega on tegelikult võimalik ka konkurentsivõimet Euroopa turgudel parandada, seda ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. ja siis nüüd väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja alltöövõtjate alane suhe. me teame, et keskmised ja väikesed ettevõtted on väga tähtsad Euroopa majanduse jaoks, kuid me peaksime meeles pidama ka seda, et need ettevõtted tihti sõltuvad ülejäänud ettevõtetest ja me ei tohiks nende tööd äh, halvata. suhted väikese, väikeste ja suurte ettevõtete vahel on väga tähtsad. lõimitud poliitikad on väga tähtsad selleks, et tagada Euroopa tööstuse toetamine, mitte ainult siseturul, vaid ka üleilmselt. ja sinna suunda läheb ka muudatusettepanek kakskümmend üks ja mul oleks väga hea meel, kui kompromissettepanekus oleks ka selle muudatusettepaneku vaim esindatud. Uh, suur tänu, ütleb härra Kutas. ma tahaksin kõigepealt härra Margaiat tänada ja ka õnnitleda tema töö eest tema ettepanekud on väga väärtuslikud, aga ma tahaksin punktis neli siiski oma kahtlustest rääkida. ma ei ole päris nõus sellega, mis seal kirjas on, nimelt äh, jah, toetused võivad küll konkurentsi moodu-, moonutada, aga majanduskriisi ajal olid nad väga tähtsad, sellepärast on minu arvates liiga vara praegu nõuda hindamise läbiviimist konkurentsi äh, moonutuste kohta riiklike toetuste puhul. siis tuleks veel ähm, kaasata sellised nüansid nagu sotsiaalklausel. Maarja Monti rääkis siseturu lõpuleviimisest koos sotsiaalse dimensiooniga selleks, et kodanikud rohkem usaldaksid äh, äh, siseturgu ja ma arvan, et sotsiaalne klausel peaks olema kõikides õigusloomelistes projektis Äh, projektides olemas, sest see on ju ka Euroopa Liidu aluslepingus artiklis üheksa kirjas. me peaksime võimalikult tõhusalt sotsiaalklauslit kasutama, seda on võimalik teha ainult siis, kui me viime läbi sotsiaalsete mõjuhinnangud. ja peale selle oleks väga tähtis ka ähm, mõelda ettevõtete juhtimisele, meil on vaja korralikke poliitikaid ja meil tuleb kaasata ka naised, seda ka kõikides erinevates nõukogudes ja otsustavates institutsioonides. meil on vaja pikaajalist haldamist ja meil on vaja rohkem kaasata töötajaid otsuste tegemisse siis väikese ja keskmise suurusega ettevõtted, mis tegutsevad siseturul, neil ei ole vaja mitte ainult paremat juurdepääsu kapitalile ja ka administratiivsete nõuete lihtsustamist, vaid neil on ka vaja lihtsamalt mõistetavat äh, maksusüsteemi. peale selle on vaja ka õiguskindlust. seepärast ei piisa see, mida komisjon on ette pannud. ei piisa sellest, mida komisjon on siia pannud, meil on vaja veel uuringuid ja siis äh, siseturu õigusloomeline projekt, meil on vaja siin ka kollektiivse hüvitamise meede sisse viia. sellega oleks võimalik äh, siseturu toimimist tugevdada. suur tänu! nüüd proua Goulart mõlema raporti kohta. Äh, d'abord un grand merci à Diogo et puis je charge de transmettre à José Manuel pour leur travail ma tahaksin kõigepealt tänada kolleege tehtud töö eest. kui me seda arvamust koostasime, siis me ei tahtnud teha väga palju kommentaare, sest me ei tahtnud asja väga keeruliseks ajada. ma arvan, et äh, kui me iganes pöördusime ekspertide peale Larosee poole, siis äh, tõstatati väga palju küsimusi me äh, kuulsime, et komisjon ei saa seda tööd teha üksinda. ma arvan, et äh, nõudmised, mida on esitatud, on olnud erinevad ning me peame mõtlema ka sellele, kuidas leida tasakaal ettevõtete ja äh, firmade vahel. meie fraktsioon sooviks, et me asjadega edasi liiguksime, me ei taha, et me alati peaksime algusest peale alustama. meil on vaja töö ette valmistada mina olen mures sellepärast, et komisjon äh, tegeleb ainult mõningate aspektidega ja unustab ära üldise pildi. ma arvan, et me peame silmas pidama just nimelt seda üldist pilti ning äh, püüdma leida sellist poliitilist kokkulepet, mis oleks vastuvõetav erinevatele osapooltele ärgem unustage, et meil on ühelt poolt nõudmised, mis puudutavad konkurentsi, siis on meil vaja veel reegleid, mis kaitseksid üldhuviteenuseid. niisiis, me oleme tõesti igasugustele aruteludele avatud, me oleme teadlikud, et arvamuse raamistik on väga piiratud, aga kui me suudame saata nii suure, selge sõnumi kui võimalik, siis on äh, võimalus, et meid kuulda võetakse palju suurem. lõpetuseks tahaksin öelda seda, et kasvupotentsiaal on olemas. on olemas võimalus ühisturu reformimiseks ning see peab olema kooskõlas sellega, mida me teeme majanduse juhtimise vallas me ei taha lihtsalt jätta muljet, et me üritame lihtsalt riikidele sanktsioone kehtestada. ma arvan, et me peaksime eh, tegutsema eh, paralleelselt eh, majanduse juhtimispaketiga. aitäh! ja nüüd härra Pascal Canfin, kes on siis roheliste variraportor mõlema raporti osas. Teil on sõna. suur aitäh! kordaksin seda, mida ütles ka Silvi meil tuleb leida kompromisse. me peame meeles pidama, millised on äh, Monti raporti äh, taga olevad algatused. selles raportis on ligemale viiskümmend ettepanekut. ma arvan, et äh, me pea, ei tohiks lähtuda sellest, et on olemas enamus, kes on vähemuse vastu, see oleks vastuolus Monti raporti vaimuga Äh, meil on vaja kompromisse. pidades äh, nüüd silmas selle raporti vaimu, siis selles raportis ähm, või nende muudatusettepanekute hulgas ma ei näe ühte lauset kompromiss C punkt üks A. selles kompromissis äh, öeldakse et Monti raport edendab liberaliseerimist ja konkurentsivõimet selleks, et sotsiaalset ja maksulähenemist soodustada ma arvan, et Monti raporti vaimus oleks see, kui me ütleme, et me edendame liberaliseerimist ja konkurentsivõimet selleks, et meil oleks lähenemine maksude sfääris ja samuti sotsiaalses sfääris. ma olen, ma usun, et me peame süvendama teatud turu aspekte, samas aga Äh, vaatama ka teisi aspekte. Äh, ei ole niimoodi, et asjad juhtuvad üksteise järel, asjad juhtuvad paralleelselt. nii et, et võib-olla siin meil on natuke Monti raporti vaimu kaduma läinud, vähemalt maksustamise küsimuses. kõneldes maksustamisest tuleksin tagasi selle juurde, mida me siin täna juba kuulsime, me peame mõtlema ka riikid, riiklikele maksudele, et ma tean, et see on äh, strateegia kaks tuhat kakskümmend seisukohalt väga oluline äh, asi, me oleme kuulnud konkurentsivõime paktist, mille pakkusid välja Saksamaa ja Prantsusmaa. ma arvan, et Euroopa Parlament on selle mittesiduval moel juba mitu korda heaks kiitnud. ma arvan, et äh, et kui, kui ma nüüd õigesti aru olen saanud sellest, kuidas ülesandeid jaotatakse, võib-olla ma, kui meil oleks mingi kirjalik dokument, kui meil oleks midagi kirjas, siis oleks meil ka mingi praktiline ettepanek. lõpetuseks peatuksin üldhuviteenustel. ka selles valdkonnas on arutelud käimas me oleme siseturukomisjonis seda teemat arutanud, seal selle teemaga tegeldakse. Lissaboni leping on toonud sisse mõned muudatused. ühtse turu akti on mõningad muudatused tehtud. ma arvan, et see kompromiss, mille me võiksime saavutada, oleks selline, et konkreetsete ettepanekute osas, mis puudutavad VKE-sid, ja me võiksime siin parlamendis pakkuda siis ka ettepanekuid, mis puudutavad üldhuviteenuseid, me võiksime seda kahte teemat paralleelselt käsitleda. kui me tahame asju muuta lihtsamaks VKE-de jaoks, siis võiksime muuta ju asju lihtsamaks ka mõningate üldhuviteenuste jaoks. enamikel juhtudel ju,, näiteks juhtudel, mis puudutavad sotsiaalteenuseid, siis jutt käib tõesti väga väikestest ettevõtetest, nii et, et võib-olla me peaksime nii-öelda pakettlähenemist läbirääkimistel kasutama. aitäh, härra Kansan ja nüüd härra Epping, kes on ECR fraktsiooni raportöör mõlema raporti osas. Teil on sõna. aitäh ma olen nõus mõlema raporti peaaspektidega, tahaksin tänada mõlemat raportööri tehtud töö eest ma olen esitanud terve rea muudatusettepanekuid, mis äh, on seotud minu kogemustega sellest ajast, kui ma töötasin siseturu peadirektoraadis. ma tahtsin äh, rõhutada mõningaid põhiaspekte, mis on kirjas äh, siseturu õigusaktides, nagu näiteks neli vabadust, kaupade, teenuste, kapitali ja tööliste vaba liikumine samuti vastastikune tunnustamine on üks äh, kõige olulisemaid põhimõtteid, mis äh, aitaks meil äh, siseturualaseid õigusakte edasi arendada. samuti rõhutan ma konkurentsipoliitika tähtsust raportis, sellest väga palju juttu ei ole, seda võiks minu arvates natuke rohkem rõhutada. samuti tuleks rõhutada VKE-de olulist panust see oleks siis minupoolsete muudatusettepanekute sisu, ma arvan, et need muudatusettepanekud on konstruktiivsed, kuna raporti üldsuuna osas me oleme ju üksmeelel, nii et ma loodan, et minu rap-, muudatusettepanekuid toetatakse. aitäh! nüüd on raportöörid sõnas, variraportöörid sõna saanud ja nüüd saab sõna proua Kratsa, kes samuti sõna palus. president, juhataja, kõigepealt tahaksin äh, rääkida paarist muudatusettepanekust, mis ma olen ette valmistanud, need puudutavad äh, abi, mida osutatakse rahvamajandusele kriisitingimustes. meil on vaja vaadata, millised on need moonutused, mis leiavad ala, as, aset teatud sektorites, nagu näiteks energiasektoris me peame käsitlema teatud konkurentsi aspekte, me peame teadma, miks mõningates sektorites liberaliseerumine ei toimi ja mida me saaksime ette võtta, et olukorda parandada. Need oleksid siis need äh, kaks punkti, äh, mis äh, on seotud siis konkurentsimoonutustega ja need on siis minu muudatusettepanekute sisuks ja nüüd on äh, siin ka komisjoni esindaja, kas tema soovib ka midagi öelda, palun? aitäh, proua eesistuja. Euroopa Komisjon on praegu nii-öelda ärakuulamise faasis. selles faasis on just äh, siseturukomisjoni arvamused meie jaoks väga oluliseks äh, infoallikaks äh, ning aitavad meil siis ühtse turu akti lõppversiooni välja töötada, nii et, et me pöörame väga suurt tähelepanu neile. meil on tõesti väga hea meel, kui komisjon meie, meid ikka kuulab. ja nüüd raportöör. ma teen tõesti kiiresti tahaksin öelda, et ma olen nõus kõigi nende asjadega, millele siin viidati, viidati vajadusele saata selge sõnum kesksetes küsimustes, küsimustes, mis on siis kesksed siseturu jaoks, nagu ma juba ütlesin, me tõesti selle asjaga tegeleme pärast tänast lühikest arutelu on, olen ma veelgi kindlam, et me suudame saavutada kokkuleppe põhilistes punktides. minu arvates on võimalik saavutada tõesti äh, meie komisjoni laiapõhjaline toetus ma saan teha ettepanekuid näiteks euroobli-, võlakirjade osas, samuti ettevõtete, suurte ettevõtete ja VKE-de vahel, mis on tihtipeale alltöövõtjateks. ma äh, vastaksin ka härra Margalile, et ta esitas küsimuse üldhuviteenuste kohta ja äh, sotsiaalsete küsimuste kohta, ma tegelen ka nendega, ma tahaksin öelda seda, et äh, me ei taha muuta seda nägemust, mis on Monti raportis. võib-olla nende kompromisside sõnastus ei ole kõige täiuslikum ja seda sõnastust saab parandada nii et, et me tõesti äh, säilitaksime selle seose äh, professor Monti raportiga. aitäh, teil on äh, töö teada ja mina pean nüüd rääkima ajakavast, me hääletame neljateistkümnendal veebruaril, see tähendab järgmisel esmaspäeval Strasbourgis. minu arvates on see väga halb tava, et me olulisi asju hääletame Strasbourgis sellepärast et esmaspäeva õhtuti on palju teisi istungeid ja ma ei tea, kas on võimalik saada ka äh, kõik muudatusettepanekud tõlgitud kõikidesse keeltesse. nii et, et ma ei tea, kas me saame oma menetluse reeglitest sellise ajakava korral kinni pidada. ja äh, põhikomisjon hääletab samuti Strasbourgis Äh, märtsis, kuuendal märtsil ja see minu arvates ei ole ka äh, eriti hea tava. aga mina selle ajakava eest ei vastuta. niisiis aitäh ja me läheme nüüd järgmise punkti juurde, kuuenda punkti juurde meie päevakorras ja tegemist on siis finantsinstitutsioonide äh, Äh, juhtimisega ja raportööriks on härra Fox, härra Ashley Fox ning annan raportöörile sõna, raportöörid on Katrõi, Pauls, keda ei ole siin, Portas, Confan ja Pasescu. niisiis, härra Fox, teil on sõna. suur tänu, mul on väga hea meel, et me oleme ühel meelel selles osas, kuidas me peaksime oma tööd korraldama nii Strasbourgis kui äh, äh, Brüsselis. ma tänaksin äh, ka variraportööre. muudatusettepanekute osas on meil olnud suur koostöö, mõned muudatusettepanekud on ka väga mõistlikud, ma tahaksin kõigepealt tänada proua Passeskut ja proua Paulsi proua Confon, andke mulle andeks, aga need muudatusettepanekud, mida teie tegite, on eh, minule vastuvõtmatud ja asi on selles, et me eh, saame kapitalismist aru erinevalt. minu arvates on tegemist hea asjaga, teie arvates mitte mina ütleksin nüüd nii, et kui ma olen nüüd muudatusettepanekud läbi vaadanud, siis selgus, et suuremas enamuses eh, nõustutakse põhimõtteliselt minu raporti vaimuga ma, ma ütleksin, et niisugune lähendus või lähenemine peaks jätkuma. me peaksime siin lisama teatud õiguslikke sätteid ja peaks laienema ka järelevalve funktsioon just nimelt liikmesriigi tasemel. osa muudatusettepanekuid, mida ma eh, sain, eh, kaldub sellest kõrvale ja siin ma just räägiksin tasustamisest. ma tahaksin tuletada teile meelde, et meie pädevus on äh, finantsasutuste rahastamise osas väga piiratud ja pigem ja pig, pidagem siis kinni sellest piiratud pädevusest, mis meile antud on. ma püüdsin arvestada variraportööride eh, arvamusi nii palju kui võimalik eh, ilma, et ma peaksin kutsuma kokku variraportööride koosoleku ja ma loodan, et ma olen selle tööga ka toime tulnud. hääletamine toimub komisjonis kolmeteistkümnendal märtsil, täiskogul arutatakse asja aprillikuuses ja ma tänan kõiki. suur tänu, härra raportöör. ja nüüd ma annan siis sõna kiiresti variraportööridele. kõigepealt härra El Kadraoui. ma ei ole päris kindel, kas ma teie nime ütlesin õigesti välja. tänu, proua eh, esinaine aitäh raportöörile selle sissejuhatuse eest. aitäh, et te olete ka sel moel töötanud, nagu te seda olete teinud. me loodame, et me saame siiski varsti kokku, et arutada üheskoos põhipunkte mulle tundub, et teatud aspektides on härra Fox olnud liiga ettevaatlik et võib-olla me saaksime teha rohkem. mis puudutab nüüd põhimõtteid, siis eh, mõnikord on eh, raportööri põhimõte väga hea, aga mm, teinekord oleks vaja seda täiendada ka eh, kohustuslike reeglitega, et kõikidele tagada võrdsed võimalused. selles osas peavad ütlema oma sõna kaasa ka Eh, regulatiivorganid nii liikmesriikide tasemel kui Euroopa tasemel ja eh, nüüd mõned punktid. Eh, teatud fraktsioonid on siis saatnud oma muudatusettepanekud, me peaksime neid arvetama. mis puudutab riskianalüüsi, siis minu fraktsioonilt tulid muudatusettepanekud ning meil oleks vaja ka teatud punkte selgitada kõigepealt, mis puudutab Eh, finantsinstitutsioonide sisemist juhtimissüsteemi. riskianalüüsis peavad olema väga andekad inimesed, kes töötavad sõlkumat-, sõltumatult, nii et nendel peaks olema võimalus teha korralikult oma tööd. sellepärast me peaksime vaatama, kuidas finantssektori eh, korraldab eh, riski mm, haldamist rääkides üldse juhtimisest, siis need nõukogud eh, peavad koosnema kompetentsetest inimestest ja vaja on vaadata ka, kas need nõukogud ühtekokku suudavad üldse head tööd teha. kas nad suudavad üldse riske eh, piisavalt hinnata, nii et, et sellepärast on vaja meil ka välishindamist, et nende eh, tööd hinnata. ja nüüd lõpuks ütleksin ma nii, et heast juhtimistavadest rääkides peaksime me rõhutama seda aspekti rohkem, kui praegusel hetkel seda raportis on. me oleme eh, hea juhtimistava põhimõtted heaks kiitnud oma komisjonis ja minu fraktsioon arvab, et on vaja eh, mitmes punktis tuua sisse lisa eh, meetmeid, selle, mis puudutab näiteks eh, liigset riskide võtmist ja ma loodan, et meil õnnestub eh, seda ka teha, kirjutada eh, niisugused muudatused sisse raportisse ja ma arvan, et muudatuste ettepanekute arv näitab, et huvi antud raporti vastu on väga suur. suur tänu, härra mm, Kadravi ma vahe, vabandan nüüd Rahvapartei ees, mulle just öeldi, et härra Kooses asendab härra proua Basseskut. palun, sõna on nüüd teil suur tänu, mina tegelikult ei tahtnud proua Basescut asendada, sest tema on asendamatu. aga ma lihtsalt tahtsin öelda paar asja äh, Rahvapartei muudatusettepanekute kohta mulle tundub, et äh, kõik toimus väga kiiresti. meie fraktsioon põhimõtteliselt toetab välja toodud põhimõtteid. meie oleme äh, regulatsiooni poolt, meie arvame, et eneseregulatsioon ei vasta tänasele päevale nendele äh, olukordadele, kus me praegu elame ja eh, seal, kus Äh, proua Pasescu räägib oma muudatusettepanekutest ähm, liikmesriikide ametiasutustest, siis meie tahaksime, et regulatsioon oleks Euroopa Liidu tasemel, nii et, et meie tahaksime, et me ei räägiks mitte äh, liikmesriikide ametiasutustest, vaid Euroopa ametiasutustest. kompromissi meil ei, ei õnnestunud saavutada, aga võib-olla meil siiski õnnestub, kui me tegeleme, tegutseme julgelt ning eh, lõpuks eh, eh, on tulemuseks ka kompromiss, kuigi mitte kerge. ja nüüd ma annan sõna ALDE vararaporteeridele, proua Sharon Bowlesile, teda siin ei ole, kas keegi soovib selle asendamatu inim-, seda asendamatut inimest asendada? siis järgmine variraportöör on härra Pascal Confin mina mm, räägin lühidalt mõnest punktist, mille tõstatas juba ka proua Elka äh,, härra Elka Traavi, sest tegelikult meie muudatusettepanekud on sageli esitatud üheskoos. kui me räägime pädevustest, siis äh, me peaksime ära kasutama need kogemused, mida me oleme saanud äh, kriisi kaudu. Eh, kui eh, rahastamine toimub ilma eh, avalikkuse kontrollita, siis tegelikult me soodustame liigset riskide, riskide tekkimist ja ma arvan, et siin on vaja leida kompromissi, aga kompromiss paistab olevat väga raskelt tulevat selle alusel, mis on kirja pandud aga on teatud punased joonid, kus meie, punased jooned, millest me üle minna ei saa. praegusel hetkel juba antakse rohkem võimu riskinõukogudele nendel on vaja rohkem võimu, et nad saaksid näiteks palgatasemeid märgat-, paika panna ja äh, tõepoolest nendel peab olema rohkem võimu, et äh, vaadata, milliseid otsuseid on langetanud organisatsioonide juhid, sest äh, ähm, administratsioonis on inimestel erinevad kohustused, nendel ja võib-olla eriti finantsinstitutsioonides ei ole keda, kellelgi piisavat võimu, et määrata äh, ettevõtte mm, sellist poliitikat äh, palkade määramise osas. et tegelikult me ei saa äh, leppida vähemaga, kui parlamendi enamus on nõustunud ja me oleme selles valdkonnas võtnud juba vastu mitmeid resolutsioone suur tänu, härra Konfa ja nüüd eh, variraportööride nimekirjas on mul veel härra Pordes eh, kuue fraktsioonist, aga paistab, et teda siin hetkel praegu saalis ei ole. Eh, asi liigub edasi väga kiiresti, sest osa variraportööre on puudus ja nüüd ma annan uuesti sõna härra Foxile. suur tänu, proua esinaine. Ah, aga paist-, aga ma aga ma ta küsiksin, kas komisjon soovib midagi öelda? jah, tõepoolest, suur tänu. aitäh, et te mulle sõna andsite. me oleme jõudnud äh, sellisesse ajahetkesse, kus me oma ettepanekut eh, praegu viimistleme ja me läheme nüüd nagu kolmes suunas. kõigepealt eh, me räägime paremast riski haldamisest, siis ähm, halduskogust ja me räägime ka tõhusast järelevalvest ning me tõepoolest komisjoni poolt püüame tulla välja ettepanekuga, mis on kõikidele sobiv suur tänu komisjonile. komisjon tahab huvitavaid ideid parlamendi käest kuulda, et oleks võimalik lõpetada töö eh, nende dokumentide kallal. aga nüüd on sõna härra Foxil. suur tänu Te olete kuulnud erinevaid vaateid tänasel õhtupoolikul ja tegelikult esimest korda kuulsin ma, mida arvab härra Kööses, proua Patseskuga tahan ma rääkida. ja nagu te näete, asi on päris keeruline, kompromiss ei tule üldse lihtsalt kõikide nende aspektide osas, mida me arutasime, aga mina olen julge inimene ja tõepoolest ma püüan teha kõik, mis minu võimuses, et me ühisele arvamusele jõuame. suur tänu! suur tänu, härra Fox! suur tänu, et te ennast kokku võtate ja ma soovin teile kõike kõige paremat ja ma tunnen teile juba, eh, eh, ma, ma tunnen teile selles osas ka kaasa, sellepärast et sada nelikümmend neli muudatusettepanekut on eh, esitatud ja nendest kompromisse teha ei ole üldse lihtne. aga nüüd mingem edasi seitsmenda päevakorda punkti juurde see puudutab lühikeseks müügi ja krediidiriski vahendustehingute teatavaid aspekte. härra Pascal Confin on siin raportöör, kõigepealt ma annan sõna temale ja siis variraportöörile, kui ähm, nad siin kohal on. meil on praegusel hetkel kakskümmend viis minutit äh, rohkem aega, kui me planeerisime ja ma ei tea, kas me ei peaks tegema vaheaega, võib-olla me ootame, kui variraportöörid tulevad, sest praegusel hetkel on niimoodi, et äh, siin saalis on ainult mõni üksik inimene Ähm, äh, härra Goebbelsit on asendanud äh, üks teine inimene, härra Kamal ei ole, härra Hendelit ei ole, äh, kuue fraktsioon pole esindatud minul ei ole midagi selle vastu, kui me praegusel hetkel teeksime väikese vaheaja viieks minutiks ja siis vaatame, kas ilmub keegi kusagilt välja või mitte. sest et ma kuulsin, et mõned variraportöörid on teel mm, siiapoole. nüüd teeksime viieminutilise pausi, teeme kümneminutilise pausi. ja ma paluksin, et fraktsioonid eh, korraldaksid oma variraportööride kohalejõudmise eh, õigeks ajaks. kümneminutiline paus, ütleb esinaine Euh, kallid kolleegid, vaatamata sellele, et päeva, ähm, päevakorra ajakava on ainult orienteeriv, peame me siiski ootama mõningaid variraportööre kui, aga nüüd on äh, aeg sealmaal, et ma annaksin siiski raportöörile sõna, kui raportöör sellega nõus on. niisiis, härra Kamfään, te saate sõna, mis puudutab teemat lühikeseks müümine ja krediidiriski vahetustehingute teatud aspektid. proua esimees, ma ei tahaks variraport-, ma ei tahaks raportöörina väga pikalt sõna võtta sest väga tähtis on ära kuulda variraportööride arvamus. meil toimus juba esimene kohtumine variraportööridega, mis oli väga hea, väga edukas ja viljakas. me töötasime välja juba mõned kompromissettepanekud ja järgmisel nädalal Strasbourgis saame veel kokku ja kahekümne kaheksandal veebruaril hääletama, mitte neljateistkümnendal, nii nagu esialgu oli ette nähtud aga sellegipoolest tahaksin veel kord toonitada, et hääletus kahekümne kaheksandal veebruaril peaks võimaldama meil seda, et me enne äh, Koreperi kohtumist äh, kokkuleppele jõuame, sellepärast et Koreperi arvamust kinnitab äh, rahandusministrite nõukogu nii et äh, meil ei ole siin ka mitte institutsioonide vahelist dialoogi parlamendi ja nõukogu vahel. meil on siin mõned variraportöörid kohal, kes võiksid juba sõna saada ja teised veel on teel. suur tänu, härra äh, raportöör, ütleb äh, proua Lülling. kõigepealt äh, härra Sanchez Presedo, kes äh, esindab siin härra Goebbelsit, kes on samamoodi asendamatu, aga üritage siiski teda asendada jah, suur tänu, üritan äh, teda asendada. suur tänu, proua esimees, mina esindan siin härra Goebbelsit, üritan teda siis asendada väärikalt, kes kahjuks täna ei saa siinkohal olla. tal, ta on juhtimas parlamentaarse delegatsiooni visiiti Liibanoni. tahan tänada kõiki variraportööre ja raportööre selle äh, suure koostöövaimu eest, mis ähm, seda raport, mis selle raporti äh, koostamist äh, saadab. tahan tervitada neid ettepanekuid ja kompromisse, mis me eelmisel nädalal vastu võtsime. tahaksin siin kõigepealt Sotsiaaldemokraatlikku fraktsiooni väga tähtsates küsimustes esindada. Need on kolm küsimust, esiteks kohaldusala see määrus peaks tugevdama järelevalveasutuste rolli ja seda kõikide teenuste puhul, ei tohiks mitte ühtegi toodet välja jätta, ei võlakirju ega ka krediidivahetustehinguid. Äh, ja nüüd siis see, kus toimub teenuste pakkumine kas reguleeritud turgudel või on tegemist börsiväliste tehingutega. tegemist on väga selge seisukohaga, et mõlemad tuleb kaasata. võimalikult lai kohaldusala ja hoolimata sellest, milline kauplemisplatvorm valitakse. järelevalveasutused peaksid järelevalvet teostama siis äh, kõikide teenuste üle, siis läbipaistvuse nõue turusüsteemide puhul. läbipaistvus on hädavajalik ja kindlasti tuleks märgistada kõik äh, nõuded, me ei tohi kindlasti öelda, et selline süsteem läheb meile liiga kalliks maksma kuna süsteem toob endaga lisandväärtust kaasa ja järelevalveasutused äh, ei saaks ju muidu ka järelevalvet äh, teha, kui ei oleks äh, kui ei oleks lühikeseks müümise registreerimist siis äh, katteta lühikeseks müümised või krediidiriski vahetustehingud, mis on samamoodi katteta. ehk et müüakse midagi, ilma et sellel oleks kindlustuse tagatis. me ei ole lühikeseks müümise vastu, tegemist on äh, mõistliku vahendiga turul, sellega on võimalik äh, äkilisi pöördeid turul ära hoida, tegemist on ka nii-öelda eelhoiatussüsteemiga, aga kui on tegemist äh, kindlustuse katteta lühikeseks müümisega või krediidiriski vahetustehingutega, millel ei ole kindlustuse katet, siis selle poolt me küll ei saa olla. see võib, sellel võivad olla väga suured mõjud turule ja turu toimimisele. erinevad äh, finantsturu osa osapooled saavad nimetatud tehingute kaudu äh, mark-, turgude seisu moonutada. seepärast leiame meie, et katteta tehingud tuleks ära keelata. härra Goebbels on optimistlik, tema leiab, et tööd on tehtud hästi ja ta arvab, et me jõuame ka lõpp, lõpetuseks kokkuleppele. suur tänu. kui te ütlesite, et härra Goebbels ähm, on reisil, aga te väga selgesti äh, tõite välja tema seisukohad ja ma loodan, et ta naudib oma reisi Liibanonis järgmisena peaks sõna saama Olle Schmidt, aga teda ei ole kohal. kas ALDE fraktsioonist keegi soovib teda esindada? ei, siis härra Kamal, palun uh,. aitäh. lubage mul kõigepealt öelda, et eelkõneleja suutis suurepäraselt härra Goebbelsi rolli täita ja me soovime, et härra Goebbels Liibanonist kiiresti ja ohutult tagasi pöörduks. ma tahaksin Pascali töö eest tänada ja ta on tõesti väga palju mõelnud selle määruse teemal. see kompromiss, mis me möödunud nädalal saavutasime, oli tõesti äh, kantud väga heast vaimust mina olen üsna skeptiline enamuse seisukohtade suhtes, ma arvan, et ähm, me oleme siiski jõudnud kompromissideni, mis on tõelised kompromissid. Äh, kindlasti on äh, selliseid valdkondi, mis meid kõiki ei rahulda, aga vähemalt on olemas äh, sellised kompromissid, mis siis arvestavad nii paljude seisukohtade, erinevate fraktsioonide seisukohtadega kui võimalik. aga tahtsin tähelepanu juhtida mõningatele küsimustele, kus äh, mis mulle natukene muret valmistavad, kus ma kompromissidega päris rahul ei ole või kus meil veel kompromissi ei olegi. Äh, hetkel me tegeleme veel selle lokaliseerimise reegliga ja äh, ma tahaks näha, milline kompromiss meil selles küsimuses välja tuleb. kas me Äh, võtame üle siis härra Verberi soovituse või ei ja siis need likviidsuse moonutused, äh, kas äh, kuidas seda küsimust lahendada ja ärgem unustagem, et ainult viis protsenti aktsiatest on sellised, mida see säte puudustab, puudutab. samuti eh, eh, turutegijate alased sätted, need sätted on muutnud eh, rangemaks, samas terve rida muudatusettepanekuid on palunud, et sätted muutuksid paindlikumaks. üks asi, mis mulle tõsist muret valmistab, on riikide krediidiriski vahetustehingud, kui kõneleda liikmesriikide esi-, esindajatega, siis nad on väga mures, kui sellised äh, katteta äh, riikide krediidiriski vahetustehingud ära keelatakse. nii et, et et äh, seda teemat tuleks kindlasti arutada, samuti teeb mulle muret see, et ajahetkel, sellel ajal, kui riigid on mures oma laenukulude pärast, et kui me laenamise veelgi kallimaks muudame, siis Äh, kulutavad riigid veelgi rohkem oma rahadest võla teenindamisele kui nende teenuste eest maksmisele, mida me kõik soovime, sellepärast et kui laenumine muutub kallimaks, äh, siis äh, kulutavad riigid ju kogu raha, mis neil on, lihtsalt võla teenindamisele me peame ka aru saama, miks institutsioonid ja, ja muud organid kasutavad seda, neid katteta krediidiriski vahendustehinguid Äh, tihtipeale neil lihtsalt ei õnnestu saada kindlustuskatet oma investeeringutele ning kui projekt on näiteks seotud valitsuse poliitikaga või on sellega tihedalt leo-, seotud, siis nad ka saavadki kasutada neid riigi krediidiriski vahetustehinguid selle aluseks oleva võlakirja kindlustamiseks. Äh, see äh, siis vähendab seda kohustuste täitmata jätmise ohtu ma kõnelesin hiljuti äh, äh, ühe institutsiooni esindajaga, ma investeerisin äh, raha kaubanduskeskustesse teatud, inimesed investeerisid raha teatud kaubanduskeskuste liikmesriikides ja kasutasid ka selliseid krediidiriski vahetustehinguid ma arvan, et äh, kindlasti on äh, võimalik luua mingi muu kindlustusliik, aga praegu mingit alternatiivi lihtsalt ei ole. nii et, et äh, ma mõtlen, et milline olekski see mõju, kui niimoodi investeeringutega kaasnevat riski maandada ei saaks. kui me, siis kui, ja see juhtub, kui me kehtestame täieliku keelu. ja nüüd selline, selline teema nagu see kuritahtlik lühikeseks müük või äh, Äh, või katteta lühikeseks müük. ma arvan, et me peaksime seda teemat käsitlema turu kuritarvitamise direktiivis. Äh, või võib-olla püüaksime siin leida mingit korrelatsiooni, äh, esitaksime sellised keerukamad muudatusettepanekud, kui tundub, et selle teema ümber sellise, sellega spekuleeritakse, siis võib-olla vaataksime neid konkreetseid juhtumeid nagu arengupangad, või äh, infrastruktuuriprojektid, võib-olla me eh, siis leiame jällegi viisi, kuidas eh, seda asja sõnastada. Eh, sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei ja Rohelised soovivad keel, keeldu, aga sellisel juhul minu fraktsioonikaaslased ei saa lihtsalt poolt hääletada. me peaksime vaatama, milline on ikkagi mõju äh, reaalmajandusele, mitte lihtsalt äh, üritama siin mingit lühike, äh, odavat poliitilist võitu saavutada. nii et, et vaadakem siiski, milline on asjade mõju reaalmajandusele. seega ma kutsun kolleege üles veel kord vaatama, milline tõesti on see mõju reaalmajandusele, ärgem olgem, olgem ettevaatlikud ja ärgem laenamist liiga kalliks muutkem. Kamal suur tänu, härra Kamal. ma loodan, et sõnum jõudis kohale, tervitan nüüd siin Olle Schmidti, kes jõudis kohale ja kes on ALDE variraportöör, palun, tal on sõna. aitäh. mina toetan teid, härra Kamal. ma kuulsin teie lõpusõnu ma pean tunnistama, et kogu asi on loomulikult väga keeruline ja mingeid kergeid lahendusi ei ole. aga ma arvan, et meie ülesanne ja Pascal on sellest ka aru saanud, on mitte teha midagi sellist, mille tagajärgi me ei tea. see oleks turgude jaoks tõesti väga halb kõigepealt tahaksin ma öelda seda, et need läbirääkimised, mis meil on toimunud, on toimunud tõesti väga korralikul ja sõbralikul moel, meeleolu oli tõesti, õhkkond oli väga hea. ma tahaksin öelda, et äh, raportöör on tõesti teinud kõik, mis võimalik, aga pikemas perspektiivis võib saavutada veelgi rohkem sekretäriaat on olnud ka väga abivalmis. ma toetan mõningaid ettepanekuid, näiteks esmat puudutavaid ettepanekuid ja minu arvates on see ettepan-, need ettepanekud väga head, aga võib-olla me võiksime esmavallas veelgi kaugemale minna et võib-olla peaksite seal oma seisukohti muutma, andma esmale suuremad volitused kui liikmesriikide vastavatele asutustele. samuti toetan teie ettepanekut, eh, mis puudutab siis avalikkuse teavitamist, seda tuleb uurida. ma ei tea, võib-olla oleks vaja rohkem neid avalikustamisi minu arvates äh, äh, võib sellise käitumisega ka kaasneda ka, ka riskide kasv turul. samuti tahaksin äh, ma paluda, et kaaluksite punkti kuus kustutamist, mis tähendab siis korralduste märgistamist sellepärast, et need ei anna mingit erilist informatsiooni, et õigustada nendele tehtavaid kulutusi nii et, et ma tõesti arvan, et see läheks lihtsalt väga kalliks. ning äh, äh, mõned võib-olla ütlevad, et tegevad, tegemist on ettevõtetega, mis võivad äh, selliseid kulutusi endale lubada, et see ei ole mingi probleem, aga pikemas perspektiivis, kui me võtame arvesse kõik erinevad kulutused teadmata, kuidas need asjad äh, Äh, lõppkokkuvõttes kuhjuvad, siis nad võivad hakata turgu takistama. siis äh, veel see äh, peamine küsimus, mis puudutab katteta lühikeseks müümist. samuti muid võlainstrumente ja krediidiriski vahetustehinguid aruteludes, mis meil toimusid, jäi mulle mulje, et mõned kolleegid leidsid, et Lehman Brothers kukkus kokku just nimelt katteta lühikeseks müümise pärast. mina niimoodi ei arva. ma arvan, et põhiprobleemid olid siiski kuskil mujal võib-olla need, kes katteta lühikeseks müügiga tegelesid, andsid tegelikult rohkem infot ja aitasid tegelikult turgu mina olen äh, ühe panga aktsionär ning nemad näiteks olid väga vihased, et toimus lühikeseks müük paar aastat tagasi. seetõttu, et selle lühikeseks müügiga tegelejad arvasid, et on mingeid probleeme Balti riikides. ja nemad loomulikult on seda meelt, et kõik asjad tuleb ära keelata aga väikeaktsionärina turul leidsin mina, et tegelikult oli äh, kogu see äh, sündmuste ahel väga väärtuslik, sellepärast et äh, paar kuud hiljem tulid kõik probleemid pinnale ja olukord muutus. samuti kuulsin ma, et et Kamal rääkis siin krediidiriski vahetustehingutest, likviidsusprobleemidest ja sellest, äh, mis siis äh, riskide maandamisega juhtub. mina jagan ka seda muret. ma tõesti arvan, et enne, kui me selle teemaga lõpule jõuame, peaksid äh, inimesed Äh, esitama siiski äh, märkimisväärseid tõendeid. Teil lasub tõendamiskohustus, et seda või seda turgudel ei juhtu, see ei põhjusta mingeid probleeme, et see on tõesti hea reaalmajandusele. ning et need probleemid, millele meie siin viitame, on lihtsalt illusioonid. ma arvan, et mõned äh, asjad on siin tõesti tehnilised üksikasjad ja võib-olla teie olete kõik selles valdkonnas eksperdid, mina pean tunnistama, et mina ei ole. mina ei ole lühikeseks müümise alal ekspert, ma olen küll mõningate ettevõtete aktsionär, aga mina ei oska küll ennustada, mis turgudel toimub. seetõttu me peame olema ettevaatlikud ja kuulama neid inimesi, kes selle asjaga tegele-, tegelevad inimesi, kes ütlevad, et siit võivad turu jaoks tekkida probleemid. mind on kritiseeritud sellepärast, et mina kuulan turge liiga palju. ma olen seda kuulnud mitteametlike kuluarivestluste kaudu, aga mina ei ole, mina ei karda seda tunnistada ma arvan, et hästi toimiv hästi, finantsmaa, finantsturg ja hästi toimivad pangad on Euroopa jaoks hädavajalik ning äh, mõned äh, Rootsi valitsuse liikmed on öelnud, et, et ei peaks liiga palju kuulama, mida sealkandis räägitakse, et, et nad ei ole ju maailma kese, no võib-olla tõesti, aga, aga vähemalt Rootsis ja ka teistes Põhjamaades me oleme äh, kriisi üle elanud, me oleme vältinud suuri probleeme ning meil ei ole olnud mitte mingisuguseid probleeme lühikeseks müümisega. selline on Rootsi valitsuse seisukoht ja selline on ka järelevalveasutuste seisukoht. ning mina olen valmis neid kuulama vähemalt siiamaani, kuni te mind veenate vastupidises ühes asjas olen ma aga nõus, ma olen nõus, et meil peaks olema Euroopas süsteem, mis, mis toimiks kõikjal ühtemoodi, näiteks ma arvan, et see, mis Saksamaal aset leidis, oli tõesti väga halb. seetõttu meil peaks olema süsteem, mis paneb paika siis selle, kuidas kogu Euroopa käitub, kui midagi sellist juhtub. selles osas me võime kompromisse saavutada. lõpetuseks tahaksin öelda, et ja see ei peaks teid üllatama, et meie oleme tugev fraktsioon, me seisame keskel ja kui te vaatate, kuidas hääletused on läinud siin kojas, siis te näete, et ALDE fraktsioon on peaaegu alati võitjate poolel üheksakümmend viis, üheksakümmend üheksa protsenti juhtudest. et see ei ole eriti veider, kui arvestada, et me oleme keskel, aga ma tahaksin rõhutada ka seda, et ma ei ole äh, päris kindel, et minu fraktsioon on minu selja taga. et ta toetab seda seisukohta, mida mina praegu väljendan, üllatusi võib tulla. lõppkokkuvõttes me seda kõike näeme, aga vähemalt mina loodan, et Pascal sa lähed natukene kaugemale Äh, äh, tuled vastu sellele, mida meie arvame, nii et, et ja ära üle ka pinguta, sellepärast et siis äh, võivad asjad tõesti probleemseks muutuda ning nagu ma ütlesin, sina oled seda pidanud naljaks, aga minu arvates on tõesti eh, probleem, kui eh, poliitikud hakkavad teatud finantsinstrumente ära keelama, sellepärast et kui me seda teeme, siis tulevad mingid muud instrumendid, mis me peame jälle ära keelama ja eh, lõpuks on meilgi ainu-, jääb meil järgi mingi ärakeelamise amet ainult. niisiis, Pascal pöia natuke rohkem teha, aitäh! Euh, suur tänu, härra Schmidt! ma paluksin teil ka oma fraktsioonis sama veenvalt esineda. ma olen täiesti veendunud, et härra Confan tõesti tähelepanelikult kuulas teid ja ka teie nõu kuulda võttis, ehk et tuleb kuulata neid, kes teavad, millest nad räägivad suur tänu, mul on nüüd väike probleem, härra Toomas Hendel tuleb mul tõdeda, kes on kuue variraportöör, teda pole kohal. Markus Ferber Rahvaparteist ei ole ka veel siia kohale jõudnud. aga ma sain aru, et härra Koses on väga-väga võimekas kolleeg ja võib teda asendada. jah, suur tänu ma ei asenda mitte kedagi, ma siin äh, proua Paseskut juba asendasin ja nüüd äh, härra Ferberit ma peaksin siin võib-olla transseksuaalne olema, et seda saaksin teha. Äh, ma ei ole ei raportöör ega variraportöör. ütlen lihtsalt oma arvamuse fraktsiooni esindajana, aga mitte fraktsiooni nimel. ma ei saa päris täpselt Olle Schmidtist aru. jah, ma ei ole ka liberaal kui mina olin raportöör ja siis ma juba kuulsin kahtlusi, et te peate turgudele näitama, et see, mida te kavatsete, on ka hea, on hea reaalmajanduse jaoks. jah, kakskümmend viis aastat olin ma äh, advokaat ja ma tean, et äh, tuleb äh, tõestada, Äh, süüdi olemist ja nii, et me võiksime ju lasta nüüd turgudel ka tõestada, et see ei ole hea ja kui neil on võimalik seda tõestada, siis me võiksime tõesti jätta mõned asjad äh, keelamata. asjad, mis meie arvates on kasulikud. ma ei saa aru, miks see ime, miks seda imepärast turgu koheldakse teistmoodi kui ettevõtteid, äh, lobiste, tarbijaid. ma olen töötanud kümme aastat pangas ma ei ole nüüd küll mingi ekspert äh, või pankur, aga pangas töötades ma nägin, et äh, otsused, mis vastu võetakse, ei teeni alati äh, üldhuve. ja vahel tuleb ka tõesti küsida, kas otsused on ka ettevõtte jaoks head. ettevõttel olid aktsiad, mis kahe tuhande seitsmendal aastal maksid kakskümmend kolm eurot, täna peaks nende aktsiate väärtus olema kaks-kolm eurot ja toona räägiti meile, et tegemist on heade aktsiatega, kõik ostsid neid kokku, panid mängu kõik oma säästud, aga nüüd tuleks küsida, jah, otse loomulikult te võite öelda, et aktsione, aktsiatega kauplejad riskivad, jah, aga turud äh, analüüsisid seda, reitinguagentuurid analüüsisid ja ütlesid, et tegemist on korraliku aktsiaga, siis tulekski nüüd küsida, miks need asjad nii läksid sellel oli kaks põhjust. ettevõttel oli usu, USA-s filiaal ähm, ja seal läksid ju asjad allamäge ning äh, siis kasutati ärimudelit, mille puhul pikaajaliselt laenati välja ja lühiajaliselt saadi tagasi, aga kogu see süsteem kukkus kokku, samal ajal aga pankade kliendid olid suurepärased, bilansinumbrid äh, olid suurepärased, aga mudel kui selline kat-, kukkus kokku, sellepärast et ei olnud äh, raha, millega äh, laenusid tagasi maksta. mudel oli hea kuni hetkeni, mil ta bumerangina meieni tagasi tuli. nii et ähm, me peaksime tõesti mitte keelama absurdseid asju, kuid meie poliitikutena peame ka vaatama, mis toimub turgudel, mida seal tehakse, kas see on ratsionaalne ja kas see on vastuvõetav. jah, ma ei ole riskide vastu, ma ei ole äh, tõesti riskide vastu, aga me ei pea alati tõestama, et me oleme maailma kõige paremad ja kellel on teistsugused ideed, need ei pea mitte kunagi midagi tõestama. ma arvan, et me peaksime siiski tasakaalu looma. majanduses, kus äh, lähtutakse kasumist, see on ka kõik väga hea, kuid äh, tuleks ka osa riskidest jagada, sest muidu muutub kõik väga paindumatuks me peaksime mõtlema ka sellele, et äh, ühiskond kui selline ei tohiks liialt riskida. mul ei ole mitte midagi pankade vastu, tõesti mitte midagi. ma ikka vaatan, milliseid pakkumisi nad teevad, aga me peame jääma ka mõistlikuks. ma arvan, Pascal, et äh, sul tuleb tõesti veel teha edusamme konkreetse mõistliku lahenduse leidmiseks, aga sa ei tohiks nüüd äh, turusegmendi reguleerimisest loobuda ainult sellepärast, et sul ei ole võimalik tõestada, et reegel võiks või ei võiks kunagi siis majandust kahjustada, tõesti, see peaks olema kahepoolne, see äh, tõestuse leidmine. ma näen, et kuuest on äh, Toomas Hendel siia jõudnud, ta on variraportöör, kas te ah,, Toomas Hendel on variraportöör, aga kas soovite teie äkki kuue esindajana sõna võtta? Äh, härra Hendel on kuue fraktsiooni raportöör, kuna te siia kohale tulite, kas soovite äkki härra Hendeli nimel sõna võtta, siis kui soovite seda teha, siis palun jah jah, suur tänu. jõudsin natukene liiga hilja, sest olin teises komisjonis, vabandust. nüüd äh, pean siin spontaanselt sõna võtma, tahtsin lihtsalt öelda, et meie fraktsiooni jaoks on kaks asja väga tähtsat äh, Pascal Campani raportis. esiteks äh, katteta lühikeseks müügi keelamine, me toetame seda täielikult ja meie jaoks on tähtis ka spekuleerimise ähm, spekuleerimise küsimus, nimelt kas äh, toormaterjalid, põllumajandustooted ja ka toiduained tuleks kaasata, vähemalt Saksamaa räägiti sellest viimati nädalavahetusel, et toiduainete hinnad tõusevad, ÜRO hoiatab ka selle tendentsi eest ja ma arvan, et sellega tuleks arvestada. väga raske on sellele ettepanekule kindlasti enamust, äh, enamuse poolehoidu saada, aga tahtsin siiski selle tõstatada, sest ma arvan, et tegemist on väga tähtsa küsimusega ja me ei tohiks nüüd lasta seda võimalust käest siin mingi reguleering välja töötada raporti raames. suur tänu! suur tänu! meil on ka komisjoni esindaja siin kohal kas te soovite ka sõna saada? Euh, suur tänu. nii nagu on näha, siis Euroopa Parlamendis on väga eh, elav arutelu sellel teemal, see on rikastav. komisjon esitas oma ettepaneku selleks, et Euroopa tasemel oleks raamistik, ma ütleksin koordineerimisraamistik, selleks, et tekiks harmoneeritud süsteem, kus väga öö, keskne roll antakse Euroopa väärtpaberi järelevalve ametile ja just siis, kui tegemist on suure riskiga. Need meetmed, mis on komisjoni ettepanekus, on sellised, mida kalibreeriti vastavalt eh, instrumendile. komisjon tegi seda tööd väga mm, konkreetsel viisil, väga spetsiifilisel viisil, see on kõik ära seletatud äh, Ähm, selles kaaskirjas, mis on lisatud mm, õigustik, õigusloomelisele ettepanekule. see, mida komisjon välja pakkus, on täiesti proportsionaalne nende eh, riskidega võrreldes, mida need instrumendid turul tekitavad. nüüd eh, siis äh, lokaliseerimisreegel ja sellega kaasnevad meetmed. komisjon on täiesti igati kindel, et äh, see lokaliseerimisreegel on äh, väga mm, selge, see läheb küll kaugemale, kui praegusel hetkel on äh, olukord USA-s, kuid see tahab reguleerida neid riske, mis võivad põhjustada turu mittefunktsioneerimise. meie arvates niisuguse reegli olemasolu on oluline, see reegel peab olema tugev. aga nüüd eh, teatamisest ja öö, eh, märkimisest Eh, toodete märkimisest või märgistamisest. meie arvates on see väga oluline osa meie ettepanekust, see tähendab läbipaistvust. kui seda reeglit rakendatakse, siis saadakse turult teavet, saadakse turult koondteavet ning siis on eh, võimalik saada informatsiooni ka kauplemiskohtadest, detailset informatsiooni, väga konkreetset informatsiooni, kui seda vaja on. näiteks kui on järelevalveasutused märganud, et turul on ehm, toimunud kuritarvitusi, siis eh, selle ettepaneku kaudu, mis komisjon tegi, on võimalik eh, rakendada lisameetmeid, et asjale jälile jõuda. Euroopa Komisjon on tulnud välja õigusloomelise ettepanekuga, on ka samal ajal esitanud mõjude analüüsi. me oleme vaadanud läbi, millised on kvalitatiivsed meetodid praegusel hetkel turul kättesaadavad. tegelikult ega ähm, andmeid väga palju ei ole, sest läbipaistvus ei ole praegusel hetkel turul väga laialt levinud, infot selle kohta ei ole ning kui me toome sisse need meetmed, millega me tulime välja lühikese müügimääruses, siis me tagame turul suurevalt, suurema läbipaistvuse me loome teatud kaitsemeetmed ning tegelikult me parandame turgude toimimist erakorraline võim antakse ka eh, liikmesriikidele. asi ei ole mitte ainult turgude aususes või eh, kuritarvitustel turul, vaid asi on turgude stabiilsuses. me tahame tagada selle, et turud oleksid tugevad, toimiksid kõikide stsenaariumite kohal normaalselt ja tõrgeteta tahaksin küsida, kas te soovite sekkuda, kuna ka kõige suurema fraktsiooni variraportöör on kohale jõudnud. suur tänu, proua esimees. Te olete vist siin esimees, kuna olete kõige vanem liige. ma ei taha hakata seda küsimust venitama. muudatusettepanekud, mida meie fraktsioon tegi, on väga selged märgistamise puhul me esitasime oma pretensioonid äh, nii komisjonile kui ka raportöörile ja me peaksime mõtlema veel natukene ka selle peale, mis äh, lisakasu on katteta krediidivahetustehingu lepingutel, krediidilepingu vahetustehingutel, vabandust siis äh, see reguleering, mis puudutab ühe päeva jooksul tehtud tehinguid ehk et see, mis on äh, katteta ja mis muudetatakse, millele antakse kate, et seda ei peaks selle reguleeringuga haarama ja siis tuleks veel mõelda ka karmimate karistuste peale, kui äh, teadlikult turgu petetakse. ma arvan, et need on kõige tähtsamad asjad, millest me peaksime rääkima. ja siis veel üks asi, nimelt väärtpaberituru järelevalveamet äh, ei peaks mitte piirväärtusi muutma, vaid peaks ette nägema menetluse, kuidas tegutseda siis, kui seda on vaja, ehk et siis vastavad äh, kohandused tehtakse. see oleks paari sõnaga kõik äh, meie fraktsiooni poolt. me peame läbirääkimisi härra raportööriga ja loodame, et me Strasbourgis äh, Äh, lõpuks jõuame kokkuleppele, nii nagu paavsti valimisel, et korstnast näeks siis valget tuld, valget suitsu, vabandust. suur tänu! suur tänu, väga hea teada, et ma ei olnud pannud ennast siin nimekirja rääkimaks, äh, sest mind ei olnud siin kohal, aga Pascal, nüüd saad vist sina sõna, et äh, arutelu kokku võtta. jah siin tõstatati väga palju küsimusi ja räägiti ka juba kompromissettepanekutest. Neid ma ei tahaks siin praegu täpsemalt kommenteerida, praegu on vale ajahetk nendest rääkida, sest praegusel hetkel oleme me tõesti alles läbirääkimiste keskel. Astrid Lülling äh, mm, esitas mulle üleskutse rääkida ekspertidega Äh, pärast seda Olle Schmidti sõnavõttu juttu. seda ma just tegin, kõige paremad eksperdid on need, kes tõesti ka ise asjade sees on, mitte ain-, mitte majandusteadlased, kes äh, ainult teoorias äh, teavad asju ja finants- ja kindlustusinstitutsioonide huvisid esindavad, ma teen koostööd paari börsimaakleriga ja isegi siis, kui komisjon mitte sõnagagi ei maininud Kreekat, on täiesti selge, et suurte Prantsuse pankade kauplejad spekuleerisid äh, Kreeka puhul selle puhul, et äh, krediidi mittemaksmise lepingutest ei peeta kinni. jah, äh, krediidivahet, lepingute vahetustehingutest võime me veel päris pikalt rääkida, aga me ei saa siiski katteta vahetuslepinguid äh, ära keelata. kas see kindlustus on tõesti ette nähtud? selles mõttes, et me teiste riikide äh, võlakirju ju tõesti ka katame. tegemist on siin inimestega, kes äh, krediiditehingute vahenduslepinguid kui selliseid omavad. nüüd riigid, mida puudutaks katteta lühikeseks müümine, siin on väga palju halle tsoone ja pädevuse küsimusi. siis märgistamine, see on väga tähtis. siin ikka ja jälle mulle tundub, et liberaalid soovivad täiesti läbipaistvaid turgusid, aga iga kord, kui me soovime turgusid liberaliseerida, on nad selle vastu. ja kui me räägime kuludest, siis jah, tore küll, aga märgistamine kui selline on juba USA-s ja Hongkongis sisse viidud, aga sellegipoolest ähm, Hongkongi ja USA finantstööstus jäid vee peale nii et ma arvan, et need kulud on võimalik alla neelata ka Euroopa pankadel. Neil on vähemalt äh, eelispositsioon võrreldes Aasia konkurentidega Hongkongis, New Yorgis ja Washingtonis. siis see, mida ütles Euroopa Komisjon, et äh, märgistamist ei, niikaua kui märgistamist ei ole, ei ole võimalik öelda ka seda, kas tegemist on lühikeseks müümisega, mitte või tegemist on turumanipulatsioonidega. ja ainult seda äh, märgistamise jälgitavusega on meil võimalik tagada see, et me teame, mis täpselt juhtub. Olle Schmidt on selle vastu. nii et tõesti, äkki peaks siiski järjekindlamalt oma tööd koordineerima. ma jään enda juurde kindlaks, äh, lähen komisjoni ettepanekute tagasi ja märgistamise osas teen võimalikult vähe muudatusettepanekuid ma tean, et me ei ole veel seda lõpuni läbi rääkinud ja meil on ka kompromissettepanekud tagataskus, aga ma ei ole ikka veel äh, lootust kaotanud, et me järgmisel nädalal saame selle küsimusega läbirääkimised lõpetada. suur tänu! meie järgmine koosolek toimub neljapäeval, kümnendal veebruaril, mis on juba sellel nädalal kell kümme ja ma arvan, et sellega on tänane päevakord ammendatud, koosolek on lõppenud ja ütlen teile veel, et äh, kaheksateist kolmkümmend toimub meil veel üks kohtumine finantsreformide kohta, kuhu te olete kõik kutsutud